Well, ladies and gentlemen. daamid ja härrad. mul on hea meel alustada täna pärastlõunast koosolekut. esimene päevakorrapunkt on päevakorra vastuvõtmine ma loodan, et kõik olete kursis, et esimene päevakorrapunkt on ettepanek, mille kasutatakse liidu kosmoseprogramm. teine on ettepanek on Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimisega seotud ettepanek ja kolmas päevakorrapunkt on äh, programmi Euroopa Horisont äh, arutelu. kas on ettepanekuid äh, päevakorra muutmiseks? kui ei ole, siis on päevakord vastu võetud. As for approval of minutes of meetings from the third of September kolmanda septembri koosoleku protokolli heakskiitmine kas on selle kohta mingisuguseid märkuseid? kui ei ole, siis on see vastu võetud. alustame oma päevakorra esimese punktiga liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammi ameti loomine raportöör on Massimiliano Salini. palun. suur tänu. saime selle strateegilise. Ben 550 emendamenti, abbiamo già fatto un primo. meil on viissada viiskümmend muudatusettepanekut, meil on olnud variraportööride koosolek ja kolmapäeval on, toimub järgmine. ma märgin, et äh, seisukohad on üldiselt äh, üsna sarnased, seega üldiselt ollakse ühel nõul eelkõige vastuolulisemate osade puhul, näiteks äh, juhtimine. meil on olnud äh, sada muudatusettepanekut, mis puudutavad üksnes äh, juhtimist. teksti ja muudatusettepanekuid vaadates, mis äh, mille puhul on üldiselt äh, nõusolekut, siis on näha, et, äh, et juhtimise koha pealt olen äh, komisjoni ettepanekute osas väga vastuvõtlik, selleks et olla, selleks et sõnastada selgemalt erinevad kompetentsid, erinevad pädevused seoses ESB, Euroopa Kosmoseagentuuriga samuti kõigepealt äh, peame kõrvaldama igasugused äh, kattuvused, mida on võimalik vältida. selleks saame ühendada uue ameti pädevused GSSA pädevustega. vaatame praegu teatud punkte, millega üldis, üldjuhul nõus ollakse. mis puudutab Galileo programmi, siis on meil alati olnud äh, suuri võimekusi nii-öelda upstream suunal nüüd aga peab keskenduma ka downstream aspektile, mis mõjutab meie tööstust ja võimaldab meil kasutada satelliitide taristut, mistõttu see on väga oluline, oluline on ka, et et ametil oleks äh, mandaat selleks. ESA omalt poolt äh, peab äh, omama ka tugevat äh, teadusuuringute pädevust kogu Euroopa Liidu kosmoseuuringute sammas kuulub sinna alla, kuid me peame samuti vaatama ka Euroopa Liidu ameti puhul valitsemise, juhtimise küsimust. Euroopa Kosmoseagentuuril on muidugi seosed paljudel, paljude Euroopa Liidu liikmesriikidega, kuid ka riikidega väljaspool meie liitu, seega peame siin väga selgelt äh, määratlema ennast äh, õiguslikust seisukohast. nüüd eelarve. selleks eraldatud vahendid on rahuldavad ettepanek on komisjoni poolt eraldada kuus miljardit eurot selle jaoks, mis on väga positiivne, arvestades seda, mis on varem juhtunud. muudatusettepanekute koostamisel olen ise ette pannud, et, et rahastust võiks veel veidi täpsustada, sest uued programmid ei ole kuigi suure eelarvega, eelarve on üsnagi piiratud, sest eh, nende jaoks on, er-, sest eh, näiteks GovSatcomi jaoks on eraldatud ainult viissada miljonit eurot. ja mõned kolleegid on märkinud, et kui me jääme nende küllaltki piiratud eelarvete raamesse, siis võivad need äh, Äh, programmidega ära jääda, sest kui programmi jaoks on ainult kakssada viiskümmend miljonit ette nähtud, siis ei ole, siis ei piisa sellest töö tegemiseks. me püüame tagada, et kus, et nii KOV-SATCOM kui ka GSSE saaksid äh, mõlemad kuussada miljonit, mis oleks piisav et nende töö tagada. meie töö muidugi, oma töö kaudu püüame muidugi tagada, et prioriteetsed on ka traditsioonilised programmid EGNOS, Galileo ning ka osa Kopernikusest, aitäh! suur tänu nende sissejuhatavate märkute eest, ma sooviksin liikmetele meelde tuletada, et esimene arutelu uue kosmoseprogrammi teemal toimus juulis, selle eh, teema osas on juba toimunud intensiivsed arutelud, eh, on palju muudatusettepanekuid ja meil on nelikümmend minutit seal arutamiseks, mis tähendab, et peame kiiresti asuma oluliste teemade juurde variraportöörid või need, kes neid asendavad, äh, saavad end kaks minutit kõneaega, et oma vaateid äh, väljendada ja esimene on madam proua Moody. Äh, suur tänu, olen siin variraportööri Grelli asemel, kuid ta on raportööriga head koostööd teinud Nende muudatusettepanekute puhul on keskendutud kolmele alale, üks on julgeolek ja kaitse, komisjoni ettepanekus on sisse toodud äh, selles valdkonnas uus rõhuasetus, ähm, sotsiaaldemokraatid on alati rõhutanud, et kosmoseprogramm peaks siiski jääma ähm, tsiviilkasutusfookusega. me ei sooviks, äh, et ähm, militaarkasutus äh, oleks selle programmi fookuses, nagu komisjon seda tundub soovivat. nüüd Galileo ja Copernicuse programme peab tugevdama. komisjon on äh, püüdnud äh, ise toetada nende kasutuselevõttu, kuid need tulemused ei ole meie arvates olnud rahuldavad. seega meie eesmärk oleks anda GSA-le rohkem äh, volitusi tööstusega koostööd tegema, koostöö tegemiseks. ja kolmas ettepanek puudutab COSAT-COM-i riiklikku satelliitsidet. me ei ole kindel, kui palju see algatus toob äh, lisaväärtust kõige olulisem on, et äh, selle jaoks ette nähtud eelarve on liiga väike, et mingisugust äh, sisukat programmi arendada. seega meie ettepanek on äh, kõrvaldada COSAT-COM-i algatus selleks, et tugevdada GSSA programmi, mis puudutab kosmoseprügi, sest see ohustab tugevalt Galileo ja Copernicuse satelliite. seega kokkuvõtteks arutelud on olnud väga positiivned me toetame täielikult Galileo ja Kopernikuse programme, samuti on üldiselt, üldine toetus äh, ideel anda GSS-ale rohkem volitusi, äh, hanketeemasid arutatakse samuti praegu ja sammu, järgmine samm oleks äh, programmi üldisi eesmärke arutada, enne kui üksikuid komponente eraldi arutama hakkame ja me usume, et äh, me saame koostada tugeva teksti, mis toetaks kosmoseprogrammi ja tooks kasu kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. suur tänu, et äh, te läksite vaid pool minutit oma kõneajast üle ja nüüd äh, saab kaks minutit härra Henko. jah, suur tänu me äh, toetame agent, äh, ameti äh, volituste tugevdamist eelkõige Galileoga seoses. amet peaks suutma kasu lõigata erinevatest koostoimetest teiste agentuuridega. Euroopa Liidu kosmoseagentuuri ja liikmesriikide oma volitusi tuleks samas aga samuti austada variraportöör usub ka, et, et tuleks äh, luua mõistlikul toimiv äh, riikliku satelliitside süsteem ja sellealast eelarvet tuleks äh, vastavalt ka suurendada, nagu mu kolleeg just mainis, kuid seda ei tohiks teha mm, Galileo ja Kopernikuse arvelt. ja lõpuks ka kolmandate riikide osalus me oleme kindlad, et teatud äh, kolmandate riikide osalus, sealhulgas Ühendkuningriigi osalus pärast Brexitit, on Euroopa Liidu enda huvides. ja me ja me peaksime äh, olema vastu härra Barnier äh, põhimõttele need riigid välja jätta kolmandatel riikidel peaks olema võimalik täies ulatuses äh, osaleda Euroopa Liidu kosmoseprogrammides, sealhulgas ka Galileos ja Kopernikuses, aitäh! suur tänu ja kolmas kõneleja on mm, Nahtegal. aitäh! ja kõigepealt äh, õnnitleksin härra Salinit ja tema meeskonda äh, selle suurepärase äh, raporti kallal tehtud töö eest. Äh, uus kosmoseprogramm tooks kaasa, äh, ühendaks endas palju olemasolevaid ja uusi algatusi Euroopas. olen nõus sellega, et uuel programmil on suur potentsiaal soodustada innovatsiooni, aga ka suurendada ähm, julgeolekut, majandustegevust ning ka muid tegevusi see on oluline meie majanduse jaoks. ja samuti peaksime äh, soodustama, peaksime täiendama ka oma kliimamuutuse jälgimise äh, võimekust. ma arvan, et see ja ka kõik teised äh, võimekused annavad Euroopale selget lisaväärtust komisjoni algatus või annab meile väga hea võimaluse luua mm, ühtne kosmoseprogramm ja koostoimet ka teiste valdkondadega. ma sooviksin mainida seda, et olen ka nagu raportöör ja variraportöörid selle poolt, et see raport ja muudatusettepanekud esitada. mul on aga kahtlusi Äh, üks äh, küsimus on seotud aga juhtkomiteega. Äh, hangete protsess peaks olema lihtsam ja läbipaistvam, kui see praegu on, ma arvan, et on äärmiselt oluline, et see säte tagaks ähm, menetluste tõhususe. teine punkt puudutab Euroopa Horisondi programmi selle uue programmi kosmose valdkonda puudutav osa on äärmiselt oluline ja ma rõhutaksin just äh, seda, kui oluline on, olulised on koostoimed kosmoseprogrammi ja Euroopa Horisont programmi vahel. ja viimasena sooviksin äh, ka rääkida eelarvest äh, seoses programmi uute komponentide lisamisega. on äärmiselt oluline, et me tagame kõigepealt mm, selle, et kõik äh, ole, programmi olemasolevad äh, osad jätkuvad, enne kui me hakkame uusi arendama, eriti kui meil ei ole piisavalt palju raha, et äh, need oleksid edukad. see on ka minu jaoks oluline. ja ootan huviga raportööriga koostööd tegemist sellel teemal ja suur tänu! Thank you very much, madam! aitäh! ja nüüd äh, Roheliste fraktsioonist roheliste variraportöör ei ole kohal, nii et äh, nüüd äh, võtan sõna mina, ma olen kuue fraktsiooni variraportöör. teeksin ka omalt poolt selle teemal mõned kommentaarid. kosmoseprogrammi puhul on äärmiselt oluline kasutada olemasolevat taristut ja kasutada laialdasemalt neid programme, mis meil on juba välja arendatud. üks nendest on Galileo ja teine on Copernicus. loomulikult on äh, oluline jälgida seda, milline on, äh, kuidas äh, arenevad keskkonnaprobleemid ja samuti tuleb jälgida, äh, kuidas temperatuuri muutused mõjutavad äh, iga üksikut äh, riiki. sellel on väga suur, märkimisväärsed tagajärjed näiteks arheoloogiale, põua põuatingimused on väga suure mõjuga. oleme äh, vastu sellele, et äh, uues pro programmi teatud osi kasutatakse kahekordselt ning see, selle vastu, et Galileo ja Kopernikuse mm, eelarvet kasu-, eelarve arvelt rahastatakse uusi komponente. me peame leidma eelarves äh, uued rahastamisvahendid nende jaoks, sest muidu äh, ohustame me praegu toimuvate programmide edusamme. see peaks olema minu poolt äh, kõik. ma olen oma kaks minutit ära kasutanud ja nüüd annan sõna proua Dombranole, härra Dombranole aitäh! ja soovin samuti tänada raportööri suurepärase töö eest. me saame toetada väga palju positiivseid aspekte, sammu-, me oleme samuti nõus, et Euroopa Liidul peaks olema äh, nüüdisaegne kanderakettide süsteem mis annaks meile juurdepääsu kosmosele, mis oleks iseseisev ja ka rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimeline. oleme esitanud mitu muudatusettepanekut ja loodame, et need võimaldavad seda määrust äh, paremaks muuta. ma keskenduksin kolmele asjale, mis on meie jaoks väga olulised ja mida me sooviksime, et raportöör tähele paneks. Kopernikus on väga oluline töövahend, mille abil mõista äh, mis ehm, toimub meie piirkondadel, piirkondades. seega tegemist on väga olulise eh, komponendiga, millele tuleks eh, rahastust eh, lisada, me peame jälgima muldade olukorda, saastet, kliimamuutusi ja kõiki neid asju saaks paremini kontrollida Kopernikuse abil, seega me loodame, et Kopernikust kasutatakse rohkem nende küsimuste seireks. Kopernikuse programmil on ka kaitsealane roll ja samuti sooviksime, et rohkem tähelepanu pöörataks teenuste rakendamisele ja pakkumisele, sest äh, see mõjutaks positiivselt palju VKE-sid ning aitaks meil ka standardiseerida kosmosevaldkonna lahendusi, et neid oleks võimalik kõikjal Euroopas kasutada. läbipaistvus. meil on palju ettepanekuid sellel teemal kuidas kasutada erinevaid äh, programmi komponente selleks, et äh, seda paremini juhtida. mis arvestaksid ka programmi äh, tuleviku kasutusvõimalusi. aitäh! nüüd saab sõna Euroopa Komisjon. härra Silva DJ Grau. suur tänu. Euroopa Komisjon soovib kõigepealt tänada härra Salinit, raportööri, töö eest, kus meie arvates on välja toodud kõik komisjoni ettepaneku võtmeelemendid, see tähendab kosmosepoliitika tähtsus majandusele, Äh, strateegiline tähtsus Euroopa Liidule ja arvamus on väga hästi esile toonud kõik kõik äh, eesmärgid ja, ja väljakutsed nende eesmärkide saavutamisega seoses ning äh, samuti on jagatud Euroopa Komisjoni arvamust, et topeltkasutust ei tohiks olla ning äh, äh, finantspartnerlusraamistik, sellestki oli juttu, see puudutab kom-, komisjoni Euroopa eh, Kosmoseagentuuri äh, läbirääkimisi kosmoseprogrammi finantseerimise küsimuses nii ametit Prahas kui Spaas ja äh, oluline on äh, siis SPA ja äh, ESA koostöö ning äh, erinevate riikide programmide ühendamine, kalendri koordineerimine, äh, samuti tuleb arvestada eelarvestamist ning eelarve täitmist. nüüd eelarvest. raportöör on sellest väga hästi kirjutanud, tahaksin teie tähelepanu juhtinud esimest korda äh, Galileo ja Kopernikuse äh, osakaalule äh, ning samuti on pakutud äh, meetodeid paremini, paremaks vahendite haldamiseks, täpsemaks vahendite haldamiseks, näiteks nii nagu Satcom SST puhul. me saame täiesti aru sellest raporti ettepanekust suurendada äh, vahendeid, aga tegemist on ikkagi kahe programmiga, mis äh, rajanevad juba liikmesriikide olemasolevatele taristutele ja investeeringud on tehtud liikmesriikide poolt ja sellest seisukohast vaadates on loomulikult vaja olla paindlik, seda ma juba rääkisin, äh, aga ka liikmesriigid peavad olema paindlikud äh, taristu, mida praegu kasutatakse, kuulub liikmesriikidele ja nende kaasajastamine vajab äh, investeeringuid, samuti investeeringud uutesse taristutesse äh, saavad teoks kaasfinantseerimise abil, mida juba ka praegu on alustatud. nüüd see ongi minu poolt kõik, muidugi programmi elluviimisel on äh, suuri väljakutseid, aga me hea meelega kuulame, millised on parlamendi seisukohad, erinevate fraktsioonide seisukohad ja veel kord tahaksin kinnitada, et Euroopa Komisjoni jaoks on tegemist tsiviilotstarbelise programmiga, eh, millele on ka tsiviilkontroll ette nähtud eh, kuigi teenused on ette nähtud selleks, et kasutada eh, neid Äh, seda programmi ka julgeoleku eesmärkidel, seda otsustavad liikmesriigid juba ise, vastavalt vajadusele. nüüd äh, kokkuvõtteks võin öelda, et äh, praegused kõnelused nõukogus on väga lähedal kõikidele nendele elementidele, mille on kirja pannud ka raportöör ja oleme valmis dialoogi pidama ning institutsioonide vahelistel kõnelustel kaasa rääkima, et jõuda kompromissile mõistliku aja jooksul, see tähendab järgmise aasta alguseks. tänan veel kord. Äh, suur tänu, härra Jaime Silva, äh, väga tore oli kuulata, et komisjoni seisukohad on sarnased parlamendi omadele ja nüüd annan siis sõna lõppsõnaks raportöörile härra Salinile. palun, sõna on teil. suur tänu. Äh, lisan veel paar sõna äh, ja teeksin märkuse selle viimase komisjoni sõnavõtu kohta. komisjon rõhutas siin äh, Äh, midagi, mida äh, toonitasid ka kolleegid, nimelt äh, nende programmide spetsiifikat. tegemist on tsiviilotstarbelise programmiga. ja me tahaksimegi seda ära kasutada nii hästi kui võimalik sooviksime, et kõik astuksid sama jalga, et programmist oleksid teadlikud ka kodanikud, et me saaksime kuidagi kaasa aidata ka küberturvalisuse tõstmisele. loomulikult see on tsiviilaspekt, aga sellel on ka oma kaitseelement ja kõige olulisem programmi sammas on siiski tsiviilotstarbeline. ja mina usun, et see on väga tähtis ja tööstuslikud rakendused huvitavad meid kõiki. nüüd veel üks märkus, mille ma ise ära unustasin oma sissejuhatuses. nimelt Euroopa Horisont. kui me eh, kosmoseplaani kõik kõiki aspekte tahame ellu viia, siis äh, kindlasti peaks Horisont Euroopas olema äh, või Euroopa Horisondis olema ka eraldi osa kosmoseprogrammile. tahtsin seda veel selgutada ja nüüd veel märkus eelarve kohta ning selle paindlikkuse kohta. komisjon on kõnelnud äh, nii, et ähm, me peame olema paindlikud ja mitte jäigad, tõesti, see aitab meil tööd teha. kindlasti tagab teatud sidususe. ja tahaksin veel kord tänada kõiki, kes sõna võtsid. lühike, kuid tõhus mõttevahetus toimus, tänan suur aitäh, tundub, et kõik on ühel meelel ja kolmapäeval on meil võimalik juba loodetavasti siis korralikult läbi arutada kõik muudatusettepanekud äh, koos raportööri ja kõikide variraportööridega, suur aitäh teile! Äh, nüüd võiksime selle päevakorrapunkti äh, lõpetada, tõmbame selle joone alla ja alustame järgmisega So as agreed. nagu me kokku leppisime, meie tänase päevakorra teine punkt on nõukogu määruse ettepanek, millega luuakse Ignalinna tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm. see puudutab Leedus asuvat elektrijaama ja sellega tühistatakse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta nõukogu määrus number kolmteist kuuskümmend üheksa. tuletan veel kord meelde, et see tule, see puudutab äh, abiprogrammi selleks, et Leedus äh, kasutusest maha võtta Ignalinna tuumajaam, see on ette nähtud aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. nüüd see, selle programmi jaoks tegelikult meie nõusolekut ei ole vaja, aga siiski otsustati parlamendiga konsulteerida, ma tahaksin nüüd täpsustada, tegemist on kahe reaktoriga eh, ja tuumajaama infrastruktuuriga. ITRE oli juhtkomisjon selles küsimuses, me öö, eh, otsustasime, et me ei hakka arvamust koostama, aga raportööri nimel võtab sõna härra Javor ning äh, tutvustab raportit, äh, mille, millel on tehtud ka kaheksateist muudatusettepanekut. tahaksin nüüd teatada, et kogu debati jaoks on ette nähtud kolmkümmend minutit ning palun keskenduge põhiküsimustele. variraportöörid saavad sõna kaheks minutiks ja teised ühe minuti nii nagu tavaliselt. härra Javor, teie olete esimene, palun. Uh, suur aitäh äh, nagu siin kõneldi, ma kõnelen Rebe-, Rebecca Harmsi nimel. tema oli raportöör, aga ta vabandab, et ta ei saa äh, kahjuks täna siin kohal olla, sest ta oli juba enne lubanud USA-sse minna ning ähm, austatud äh, esimees, variraportöörid, kolleegid, komisjoni esindajad, kui ma raportit ette valmistasin, kirjutas raportöör, uurisin põhjalikult olukorda koha peal ja äh, kohtusin erinevate sidusrühmadega, olen Ignalinnas käinud ja kohtusin Leedu valitsusringkondade esindajatega ja EBRD, Euroopa Komisjoni esindajatega, kaasa arvatud volinik Göttingeriga, kes vastutab eelarve ees ma olen jälginud Ignalinna arenguid Äh, juba algusest peale ja ilmselt äh, käisin seal juba viiendat korda ning võin tunnistada, et dekomisjoneerimine on äh, jõudsalt edenenud ning varasemad probleemid on lahendatud. Edasiminekut on hinnanud sõltumatud eksperdid, samuti on koostatud vahearuanne, mis tuli välja juunis. minu raportis tuuakse välja kaks põhiprobleemi, mis vajavad veel käsitlemist kõigepealt Ignalinna eh, tuumajaama eh, sulgemine on väga kallis. Eh, selle juhtimine on toimunud väga põhjalike kalkulatsioonide tulemusel mm, ja põhjal ja on arvest-, eksperdid nõustuvad nende arvutustega, aga komisjon tegi ettepaneku viissada viiskümmend kaks miljonit eurot eraldada järgmises finantsraamistikus, ei suuda arvestada teise ploki dekomisjoneerimist, see algab kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal, ilmselt kestab kauem kui kaks tuhat kakskümmend seitse ja enne, kui töö algab, on vaja teada, milliseid vahendeid eraldatakse. seitsesada kaheksakümmend miljonit oleks piisav rahastus ja seetõttu Euroopa Komisjon ja nõukogu soovivad sellekohase ettepaneku teha. Euroopa Parlament peaks ka selgeks tegema, selgelt ütlema selle, et et äh, Ignalina äh, dekomisjoneerimine ei tohiks toimuda Leedu eelarve arvelt, äh, see on kirjas ka Leedu Euroopa Liidu ühinemisega lepingus ning vastavates lisaprotokollides. loodame, et variraportöörid ja kolleegid toetavad minu raportit ja ootan konstruktiivset koostööd, aitäh! For introductory remarks uh, I think it is aitäh selle sissejuhatuse eest, ma arvan, et äh, see oli vägagi selge ja nüüd äh, Rahvapartei nimel härra Langen, palun, palun. suur tänu. jah, me alles äh, nüüd nägime, et päevakorda muudetud ja ma arvasin, et see teema tuleb homme arutelule nimelt, mis puudutab nüüd tuumaelektrijaama Ignalinas, siis sellega me oleme juba mitmendat korda tegeleme, kaks tuhat kuus see teeme, dekomisjoneeriti ja teine siis kaks tuhat üheksa, mõlemad olid seotud ka ühinemisaktiga, tegu on äh, Nõukogude Liidu aegsed äh, tuumaelektrijaama ähm, mudeliga, nii et ma olin seal esimest korda aastal kaks tuhat kaheksa, tegu on tõesti väga suurte plokkidega ning äh, selle dekomisjoneerimise kuludeks hinnatakse kaks koma üheksa miljardit eurot ning sellest on Euroopa Liit juba üks koma neli miljardit enda kulule võtnud ning nüüd on asi selles, et tuleb ähm, korraldada ka mõistlik üleminekuperiood äh, esimese reaktori dekomisjoneerimise ja teise reaktorite komisjoneerimise vahel ja see on mõttekas, sellepärast et kui tööd katkestada, nii nagu finantskava seda seniselt ette on näinud, siis nii hangete plaanis kui ka ekspertide ehm, osas ehm, tekivad lisakulud ja seetõttu kolleeg Harmsi lähenemine, nimelt et see rahastamislünk juba ette ähm, sulgeda, on täiesti mõttekas. nüüd ähm, ähm, kui, millil määral me saame juba praegu enne finantsraamistiku äh, osas otsuste langetamist äh, summasid kindlaks määrata, siis see on küsitav, sellepärast et äh, selle teemaga on tegelenud nüüd ka juba eelarve kontrolli komisjon ning ähm, mõningaid asju on juba ähm, muudetud, nii et äh, on õnnestunud äh, vähemalt äh, esimese reaktori dekomissioneerimise puhul kulud paremini kontrolli alla saada. aga lisaks ähm, mõlema reaktori dekomissioneerimisele on mulle veel üks küsimus, nimelt tuumkütus on juba ammu sealt välja võetud ja Nad on praegu avatud ähm, hoidlas umbes kümme minut-, kümme kilomeetrit Ignalinast eemal ladustatud ja seetõttu on oluline, et äh, et arvestataks kõikides ähm, kuludes ka selle suhteliselt ebaturvalise laoga ja ladustamisega. nii et mul ei ole veel kava ega infot selle kohta, kas ähm, kõikide meetmete raames on arvestatud ka selle laoga. igal juhul sellised ladustamise säilitamisega tekkinud küsimused on ja mul on väga kahju, et proua Harmsi kohal ei olnud, sellepärast et ta on juba mitmel korral ka seal kohal käinud ja ma mäletan ka esimest korda, kui ma seal külas käisin, et seal vene, üks vene insener ütles, et peale seda, kui me üle kolmesaja miljoni oleme investeerinud, siis mingisuguseid ähm, probleeme tekkinud ei, ei ole ja nüüd tuleb ähm, tuumaelektrijaam seisata. ja energia hind kogu Baltikumis on äh, tõusnud äh, tänu sellele, et tuumaelektrijaamad suletakse. ja ja sellised arengud on äh, näha olnud juba enne Euroopa Liiduga liitumist äh, nendes riikides. niisiis, me toetame siis seda lisarahastamist, aitäh. suur tänu, jah, teil on õigus. kui kedagi äh, sunniti mm, selliseid meetmeid võtma, siis tuleb tõesti ette näha ka rahastamine ja nüüd kolleeg Krumbašev, tema on variraportöör sotsiaal- demokraatide poolt, palun. suur tänu. härra esimees, ma sooviksin tänada proua raportööri Rebecca Harmsi ja sooviksin toetada seda, et ette on nähtud ka vahendite suurendamine ja, ja siin me peame ka vaatama, kas me nõustume komisjoni ettepanekuga, see on viissada viiskümmend kaks miljonit aastateks kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse või me nõustume eh, Leedu eh, valitsuse ettepanekuga, mis näeb ette seitsesada kaheksakümmend miljonit eh, Euroopa Liidu poolt. ja ma ei kuulnud ka eelarvekomisjoni poolset ettepanekut, et nad sooviksid seda summat muuta või tõsta, aga nad on teinud omapoolse ettepaneku, et Bulgaaria ja Slovakkia osas ähm, summasid suurendada. ja juba äh, tegelikult ähm, leiti, et neid summasid suurendada ei ole vaja. mul oleks üks küsimus proua Harmsile ähm, kõigepealt, mis puudutab äh, kvalifitseeritud personali konkurentsivõimelisust. milline amet otsustab personaliküsimuste üle. see on äärmiselt oluline küsimus ka dekomisjoneerimisprogrammi jaoks, sellepärast et kui Leedu valitsus äh, mingites andmetes kokku lepib, äh, siis see peab olema, kajastuma ka selles äh, programmis. ja edasi muudatusettepanek üheksa, see puudutab siis ka mõju piirkonnale, eriti mis puudutab ka ekspertide töötasusid, kes dekomisjoneerimisprogrammiga praegu tegelevad. ja muudatusettepanek neliteist, see Ehm, puudutab eh, siis ka eh, teadmiste levitamist, eh, see on ka äärmiselt oluline, sellepärast et ehm, teadmisi väga palju ei ole selle kohta, kuidas seda tüüpi reaktorit dekomisjoneerida. ning siin tuleks ette näha eraldi rahastamine ja ei tuleks siin lähtuda nende kulude puhul dekomisjoneerimismeetmete kuludest sooviksin veel kord rõhutada ühte teemat, nimelt, et tegu ei ole Vene tüüpi reaktoriga, sellepärast et väga palju on Vene tüüpi äh, reaktoreid, see on täpselt sama tüüpi RBMK, mida kasutati Tšernobõlis, ähm, aga Slovakkias on teistsugust reaktorit kasutatud, nii et tegelikult ähm, ei, Bulgaarias ega Slovakkias ei ole selle VBR nelisada tüüpi reaktoriga äh, probleeme, aga ähm, Leedus on Eh, vaja lisarahastust, kuna tegu on teistsuguse reaktoriga, seal neil on vaja siis seitsesada kaheksakümmend miljonit, mitte viissada viiskümmend kaks miljonit selleks, et jätkata ähm, tegevustega ja jätkata ähm, dekomisjoneerimisega teise reaktoriga, nii et äh, kui me äh, seda praegu ei, ei tee ja alustame siis seitsme aasta pärast alles ähm, äh, selle küsimusega, selle küsimuse arutamisega, et mida saab nüüd, mis saab teisest reaktorist, see on valem. me peame ikkagi mõlema reaktori dekomisjoneerimise ja nende kuludega paralleelselt tegeleme, vastasel juhul ähm, me jõuame oma töökavadega juba kaugemale aastast kaks tuhat nelikümmend. ja mis puudutab tuumkütust, jah, selle võib ähm, välja võtta, aga äh, siin on küsimus ka grafiitaeglustisse, selle et äh, grafiit aeglusti tuleb äh, välja võtta ja see tekitab tõsiseid probleeme. samuti GRS-i äh, all tuleks ka välja töötada ähm, projektrühm, mis koguks kokku ka need teadmised, kogemused selleks, et erinevate reaktorite dekomisjoneerimisel seda hiljem kasutada ja komisjoni liikmete infoks. meil on ähm, Euroopa Liidus kolmkümmend üheksa grafiitaeglustiga reaktorit. ja üldjoontes ma nõustun proua Rebecca Harmsi projektiga, aitäh. suur tänu. suur tänu nende oluliste märkuste eest. ja nüüd ECR-i nimel esindajat ei ole, siis ALDE poolt kolleeg Pantseti. suur tänu, ALDE nimel sooviksin kõigepealt tänada Rebecca Harmsi selle eest, et ta äh, on tõesti ennast nii hästi kurssi viinud selle teemaga ja nii suure töö ära teinud. ma ka arutasin temaga seda teemat ja ütlesin, et tema ettepanek on vägagi mõistlik, me toetame ka tema toodud ähm, argumente. kui vahendite suurendamist ei toetata, siis ei ole võimalik äh, reaktoreid dekomisjoneerida ettenähtud aja jooksul, sellepärast et kui need tööd, ähm, tegevused katkevad, siis sellisel tekitaks väga suuri probleeme ka sellele väga kvalifitseeritud äh, ekspertide meeskonnale ja sellisel juhul, kui me ei ole piisavalt vahendeid, siis on äärmiselt keeruline neid peale tööde katkestamist uuesti tööle värvata. ja me oleme kursis ka sellega, et vahendid, mis on ette nähtud ähm, reaktori dekomisjoneerimiseks, ongi tõesti ainult selleks ette nähtud, siin ei tohiks neid vahendeid mingite teiste äh, Ähm, eesmärkidele suunata, nii nagu seda varem on juhtunud. nüüd, mis puudutab ALDE muudatusettepanekut. niisiis, me oleme omapoolsed ettepanekud juba teinud, kui teised komisjoni liikmed ka soovivad ettepanekuid teha, oleme selles osas ähm, avatud niisiis, Euroopa Liidus on üle üheksakümne äh, dekomisjoneeritud reaktori äh, ja täielikult taastuda on ainult viis, neid on siis, need on Saksamaal. ja väga paljud reaktorid on rohkem kui nelikümmend aastat vanad ning dekomisjoneerimiskulud muutuvad paljudes liikmesriikides peatselt vägagi vastuoluliseks teemaks. ja peale selle sooviksime öelda, et Leedu ei ole pretsedent ega peaks olema pretsedent, seega ka Bulgaaria ega Slovakkia ei peaks selleks olema peaks olema kohustuslik, et äh, Euroopa Liidu vahenditega ka teisi reaktoreid äh, dekomisjoneeritakse. aga samas äh, ei peaks neid riike välja tooma pretsedentidena. peaksid olema kaasatud ka teised rahastamisvahendid, niisiis tuleks ka vaadata, kuivõrd see võimalik on et äh, mitte alati maksumaksjad ei peaks neid äh, arveid kinni maksma, kui reaktoreid hakatakse dekomisjoneerima, vaid neid vahendeid tuleks ikkagi ka mujalt leida, aitäh. jah, ühinemisaktiga juba mõningad riigid sunniti reaktoreid sulgema ja seetõttu meie oleme kohustatud tagama seda, et need riigid saaksid vahendeid dekomisjoneerimiseks. vastasel juhul on see ju kõik nonsenss. muidugi teine asi oleks see, kui Saksamaa ise otsustaks, et nad järk-järguliselt demokosioneerivad tuhandeid reaktoreid ja seda siis omal kulul, sellepärast et tegu oleks sellisel juhul nende oma äh, riikliku ähm, iseseisva otsusega. aga kui nüüd Leedu peab äh, sulgema äh, reaktori, siis see on nende kohustus. ja ma olen variraportor, mul on kaks minutit aega, nüüd kui komisjon sunniks ühtegi liituvat riiki sulgema tuumaelektrijaama, siis ähm, peaksid sellel, ähm, selle kohustusega olema seotud ka vahendid. ja loomulikult on küsimus ka, mida üldiselt teha siis nende grafiitaeglustajatega, sellepärast et on mõningad reaktorid, mis kasutavad just neid grafiitaeglustajaid ja teine asi on, mida teha kütusega, tuumkütusega. sest ähm, uraaniumi saab taaskasutada, uuesti töödelda ja nii edasi. ja kolmandaks on tohutult äh, palju ka äh, madala radioaktiivsusega äh, betooni, nii et tuleb ka selle küsimusega te tegeleda ja samuti see vahendite vaheline lõhe viissada viiskümmend kaks versus seitsesada kaheksakümmend miljonit. et see lõhe tuleb ka kuidagi sulgeda niisiis, me peame otsustama, millal ja mis ajaks me oma muudatusettepanekud saame esitada. ja siis Rebecca Harms peab selle suure töö ette võtma ja vaatama, kuidas ta kõik need muudatusettepanekud äh, ühte selgesse ettepanekusse üle võtab. ja nüüd peale variraportööre saavad sõna kõik ülejäänud komisjoni liikmed ja nüüd kolleeg Roope, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid. sooviksin öelda, et ähm, sellised dokumendid nagu Rebecca raporti projekt panevad ka eurooplasi uskuma meisse ja meie töödesse, nii et ma loodan, et komisjon ja parlament tema tööd ka toetavad. nüüd teisalt, kui muudatusettepanekud tagasi lükatakse, siis see oleks väga suureks šokiks ka Leedu kodanikele, sellepärast et sellisel juhul nad äh, arvavad, et ähm, Euroopa Liit omaenda lubadustest taganeb. ja et äh, Euroopa Liit ei soovi enam oma ähm, kohustusi täita, mis puudutab ähm, siis kaasrahastamist. ja mis puudutab veel Ligne linna tuumaelektrijaama, siis sooviksin teie tähelepanu juhtida veel ühele küsimusele, mis on seotud Ignalina äh, tuumaelektrijaama dekomisjoneerimisega. nimelt äh, dekomisjoneerimise vahendid ei näe äh, ette enam toetusi kogu piirkonnale, nii nagu see oli aastal kaks tuhat kaheksa ette nähtud, aga seda piirkonda vägagi palju mõjutab dekomisjoneerimine ning seal on äh, kolmkümmend tuhat äh, inimest, kes on seotud äh, selle tuumaelektrijaamaga. niisiis, tööhõive on löögi all ja samuti selles piirkonnas ähm, elab väga palju ähm, just ähm, rahvusvähemuste esindajaid, kes omal ajal tulid erinevatest teistest Nõukogude Liidu liiduvabariikidest selleks, et tuumaelektrijaama üles ehitada ja selles töötada niisiis, oluline on ikkagi ühinemisakti protokolli number neli tingimuste täitmine. nii äh, et oluline on, et äh, ka selle piirkonna ähm, sotsiaalne olukord, äh, tööhõivealane olukord oleks ähm, samal tasemel kui riigi keskmine. nii nagu härra Langen nii ka mina sooviksin rõhutada äh, seda, et mis saab kasutatud tuumkütusest, sellepärast et praegu on see ainult ajutiselt ladustatud, aga mis saab kestlikust ladustamisest, praegu me räägime ainult viiekümne aastasest ladustamisest ja see ongi kõik, aga mis saab edasi? Leedu on kasutanud äh, äh, sellest tuumaelektrijaama võimekusest ainult kakskümmend protsenti ning ähm, see on äh, nõukogudeaegne äh, pärand äh, ja Leedu peab nüüd kõikide nende tagajärgedega tegelema, isegi kui ta ei ole kogu seda võimekust suutnud ega saanud kasutanud. samuti tuleb arutada asja spetsialistidega. kui projekt ähm, katkestatakse, siis ähm, spetsialistid, eksperdid lähevad sellest piirkonnast ära ja kogu see programm muutub veelgi kallimaks, nii et meie soovime kogu dekomisjoneerimine nii kiiresti ja nii kulutõhusalt äh, kui võimalik ähm, aset leiaks. ja me soovime ju ähm, kulusid hoida võimalikult madalana, me oleme mõelnud siin ka erinevate tööde, tegevuste allhankimisele ning tuli välja, et need äh, kes tegelevad äh, ainult dekomisjoneerimisega, ei suuda ülejäänud tegevuste, tegevusi hallata. nii et äh, tegu on esimese sellist tüüpi reaktoriga maailmas, mis tuleb äh, dekomisjoneerida ja, ja samuti me ei ole kursis veel kõikide erinevate menetlustega ähm,, mis tuleb läbi viia, nii et äh, siit saab ka väga palju teadmisi ja kogemusi tulevikuks ja ma loodan, et kui me Rebecca raportit toetame, sellisel juhul me äh, loome äh, vajalikud tingimused ka dekomisjoneerimise katkematuks jätkuks. aitäh! aitäh nende märkuste eest! ja nüüd annaksin sõna Massimale. Massimo Ariba Euroopa Komisjoni poolelt nii et ehk saab tema aidata meil probleemi lahendada. suur tänu, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri ja variraportööri eh, selle raporti ettevalmistamise eest. mul oli väga hea meel juulikuus käia proua Harmsiga ka Ignalinas ja ta on teinud tõesti väga põhjalikku tööd. ma tooksin paar fakti ka ja siis ma selgitan äh, miks äh, on komisjon teinud ettepaneku rahastada äh, seda projekti viiesaja viiekümne kahe miljoniga. kõigepealt, äh, mis puudutab abi dekomisjoneerimisprojektile aasta kaks, kaks tuhat kakskümmend, siin on ette nähtud üks koma üheksa miljardit ähm, Euroopa Liidu poolt. nüüd teine asi on finants lõhe nende vahendite vahel, mis on vajalikud äh, aastani kaks tuhat kolmkümmend kaheksa ja selle osas on ähm, siis ähm, komisjon ja Leedu valitsus ähm, kokkuleppele jõudnud, et need kulud on umbes üks koma kolmkümmend kolm miljardit kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend kaheksa. ja ma sooviksin meenutada, et äh, tõepoolest äh, selliste seda tüüpi reaktorite dekomissioneerimine, nii nagu paljud parlamendiliikmed ka arutelus välja tõid, on esimene seda tüüpi programm ja kuna see on esimene seda tüüpi programm, siis on sellega seotud ka väga paljud ohud. seetõttu komisjon on otsustanud ähm, Ähm, väga ettevaatlikult läheneda sellistele ohtudele ja kõigepealt äh, me viime siis läbi erinevate variantide uuringu, vaatamaks, äh, kuidas äh, sellist esimest seda tüüpi programmi läbi viia. ja uurimise tulemused tulevad alles aasta kaks tuhat kakskümmend üks või kaks tuhat kakskümmend kaks keskpaigas, nii et ebakindlus on veel väga suur selles osas, et kas üldse on teada, kuidas tegutseda seda tüüpi reaktori dekomissioneerimisega. ja seetõttu komisjoni rahastamise otsuse aluseks äh, on dekomissioneerimisprogramm, mille osas lepiti kokku aastal kaks tuhat kolmteist koos Ignalina tuumaelektrijaamaga ja Leedu valitsuse ametitega. ja seetõttu ka raportöör on äh, ja ka härra Javor ütlesid väga selgelt, et komisjoni ja Leedu ametivõimude ähm, vahel on selge ähm, kokkulepe olemas selliste kalkulatsioonide jaoks. nüüd tuleb vaadata, kas ähm, soovitakse rahastada äh, ka teise reaktori dekomisjoneerimist selle Ähm, finantsraamistiku või järgmise finantsraamistiku ähm, kontekstis. nüüd, mis puudutab teist ähm, reaktorit, siis seda ei dekomisjoneerita mitte paralleelselt esimesega, vaid peale e-, esimese reaktori dekomisjoneerimist, nii see algab aastal kaks tuhat kakskümmend kaheksa, nii et see jääb järgmise ähm, mitmeaastase finantsraamistiku sisse niisiis, me peame arvestama praeguse MFF-iga ja niikuinii juba praegused ähm, eraldised on kakskümmend protsenti suuremad ähm, kui praeguse finantsperioodil ette nähtud ähm, kulud. soovitaksin meenutada ka seda, et äh, kuna raportöör on ka seda maininud, et komisjon soovib, et eh, liikmesriik eh, suurendaks omapoolset rahastust suurendada neljateistkümnelt protsendilt kahekümnele, suurendada järgmise finantseerimisperioodi jooksul. ja eh, võrdluseks näiteks ülejäänud kaks liikmesriiki, kes sellist finantsabi on saanud seoses äh, ka ühinemisaktis sisalduvate kokkulepetega Bulgaaria, Slovakkia, seda me arutame homme, siis äh, nemad panustasid äh, kolmekümne, neljakümne protsendi mahus, nii et see on palju suurem oma rahastamise määr kui Leedu puhul ette nähtud ja sooviksin rõhutada, et need meetmed on seotud ka eriraportiga, mille Euroopa Kontrollikoda koostas aastal kaks tuhat kuusteist, aitäh! suur tänu! nüüd me siis teame, miks äh, selline rahastamise jätkuvus katkenud on, sellepärast et ökonomistid ei suuda kõikide aspektidega arvestada ja härra Javor, palun lõppsõnad. suur tänu, suur tänu variraportööridele ja kõigile teistele selle üldise toetuse eest. siin esitati ka mõningad konkreetsemad küsimused, millele proua Rebecca Harms peaks ise vastama, aga ma tuleksin mõningate märkuste juurde. kõigepealt, nagu mitu variraportööri ja ka komisjon ütlesid, siis eh, probleeme, mis on selle projekti keskmes, on see, et ajakava dekomisjoneerimisprojekti osas ulatub kaugemale järgmisest MFF-ist. ning keegi ei ole dekomisjoneerimisprogrammi üldkulusid ähm, küsimuse alla seadnud, see on seitsesada kaheksakümmend miljonit on vajalikud dekomisjoneerimiseks, aga oluline on see, et kuidas ähm, need rahad saada ja milline osa sellest tuleks praegusest MFF-ist ja milline osa peaks tulema järgmisest MFF-ist ja raportööri lähenemine on see, et kui komisjon praeguse MFF-i alt vahendeid eraldada ei soovi, siis see võib tekitada lõhe või sellise aja ähm, vahe esimese ja teise reaktori dekomissioneerimisel. ja mõistlik oleks eraldada Ähm, rahad, mis on vajalikud ähm, kogu dekomissioneerimise jaoks, kuigi osad äh, tööd leiavad aset alles järgmise MFF-i raames, selleks et see, et tagada programmi jätkuvus ja töö, tööde jätkuvus. ja nüüd, äh, mis puudutab Leedu omarahastuse äh, määra suurendamist neljateistkümnelt kahekümnele, siis siin me peame jällegi vaatama, milline oli ühinemisakt ja selle sisu ja Ignalina dekomissioneerimisprogramm jääb protokolli neli alla. ja mm, see võimaldab, see näeb ette isegi sajaprotsendilise rahastuse Euroopa Liidu poolt mõningate meetmete jaoks ning mm, kokku lepiti, et Leedu rahastab mm, neljateist protsendi ulatuses ja seni see päris hästi ka äh, toimib ja me ei saa aru, miks tuleb rahastamismäärasid äh, muuta. sellepärast, et sellised äh, komisjonipoolsed muutmise ettepanekud võivad tekitada ka ähm, negatiivset häälestatust Leedus, mida me praegu kindlasti Euroopa Liidus ei vaja. arvestades nüüd mõningate märkustega Äh, kolleeg äh, Pons ähm, mainis, et on ka äh, teisi reaktoreid, mis vajavad dekomisjoneerimist ja siin ei ole vaja hakata Euroopa Liidu raha kulutama selleks, ma olen sellega nõus, aga Ignalina on eriline juhtum niisiis dekomisjoneerimistasud peaksid juba olema sisse kalkuleeritud ähm, ähm, ka tuumaelektri äh, hindadesse, aga, äh, aga äh, Ignalina juhtum on ähm, erinev, sellepärast et selle, see dekomisjoneerimine oli ette nähtud juba ühinemisaktis ja seetõttu Euroopa Liit peaks ikkagi oma kohustusi täitma ja arvestama ka sellega, et, et et Leedu teeb ähm, tõesti väga suuri jõupingutusi selleks, et seda programmi ka omalt poolt rahastada ja lõpetuseks, aga ka see on tähtis punkt, mõningad ähm, ähm, parlamendiliikmed mainisid ka teadmiste levitamist, see on ka täie väga oluline, olen sellega nõus ja ma olen täiesti veendunud, dekomisjoneerimine saab olema järgnevatel aastakümnetel väga oluliseks küsimuseks Euroopa Liidus ja dekomisjoneerimise alased arutelud äh, ka juba praegu käivad, nii et ma arvan, et kõik sellised äh, programme tuleb paremini, mm, nende sisu tuleb paremini teavitada ja kogemusi tuleb jagada ka teiste liikmesriikidega, kes seni veel aktiivselt dekomisjoneerimisprogramme läbi vii, aga järgnevatel aastakümnetel sellega kindlasti silmitsi on sellepärast et äh, kõik liikmesriigid, kes praegu tuumaelektrijaama kasutavad järgnevatel aastakümnetel kindlasti sa-, satuvad samasse olukorda ja, ja me peame ka vaatama, kuidas me saame kõige paremini selliseid programme ette valmistada ja seetõttu on äärmiselt oluline teadmiste levitamine ja kogu, kogemuste kogumine ja ka nende eh, levitamine ja kui teil on mõningaid lisaküsimusi, siis kindlasti Rebecca Harms on valmis neile vastama. ja suur tänu teile ka raportööri nimel viljaka koostöö eest. aitäh! ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist oktoober kell kaksteist. niisiis, üksteist oktoober kaks tuhat kaheksateist, keskpäev. nii, suur tänu, oleme väga hästi ajakavas ja võime minna nüüd avaliku kuulamise juurde ja see käsitleb Euroopa Horisonti programmi. niisiis, asuge oma kohtadele, sellepärast et me hakkame arutelu pidama ikkagi ainult ühe koha peal siin ruumis, mitte erinevates rühmakestes erinevate kohtade peal. ja sooviksin siin tervitada meie eksperte, kes on kutsutud ähm, kõnelema, tervitan neid meie komisjoni poolt ja suur tänu, et võtsite meie komisjoni kutse vastu I have the pleasure. mul on rõõm esitada teile Kurt Vandenbergi, kes on Euroopa Komisjonist äh, poliitikaarenduse koordinatsiooni äh, osakonna juht ja tema esitleb äh, meile seda äärmiselt olulise programmi, mille nimi on Euroopa Horisont. Äh, sooviksime siinkohal keskenduda äh, maailma suurima teadusuuringute ja innovatsiooni toetusprogrammi sisule. tegemist on programmiga Euroopa Horisont, mis eelduste kohaselt algab kahe tuhande kahekümne esimesel aastal komisjon teeb äh, Euroopa Horisont programmiga tööd alates äh, sellest, kui komisjon seitsmendal juunil ähm, avaldas oma teatise ja ITRE pingutab, et äh, kvaliteetselt ja kiiresti võimaldada nõukoguga kokkulepe saavutada enne Euroopa Parlamendi valimisi oleme teadlikud sellest, et äh, Euroopa Parlamendi viimane töökvartal ei ole äh, tööd tegemise osas kõige produktiivsem, seega peame soo-, soovime võimalikult palju praegu ära teha. ITRE on selle ettepaneku äh, vastutav komi-, komisjon ja teeb tihedat koostööd äh, üheksa komisjoniga, mis annavad oma arvamuse. Need on Envi, Agri, Regi, Kult, Tran, Budget, Kont ja Teve. ja seetõttu tervitaksin Dan Niigat ja ka Kristjan Ellerit, kes on meie raportöörid, samuti ka äh, proua Kataineni kes on ja Agri raportöör ei ole siin kohal. Lambert van Nistelrooy, kes on regiraportöör, ei ole samuti hetkel kohal. meil on aega enam kui kaks tundi, kaks ja pool tundi. ja kodukorrast tulenevalt peame lõpetama kaheksateist kolmkümmend. pärast seda ei ole meil võimalik äh, arutada seda teemat äh, muudes, muudes keeltes peale inglise keele. ekspertidel on äh, maksimaalselt kümme minutit kõnelemiseks. ma palun et ei järgiks meie poliitikute eeskuju, kes ei ole võimelised äh, oma kõne eest kinni pidama. ma tean, et eksperdid on harjunud äh, oma kõne eest kinni pidama. ja seejärel anname sõna raportööridele. seega sõna on nüüd härra Vandenbergil kes äh, tutvustab meile kogu teemat. sõna on teil. suur tänu ja tere päevast parlamendiliikmetele, daamid ja härrad, kolleegid. suur tänu, et olete mind kutsunud siia äh, sellel kuulamisel äh, sissejuhatust esitlema. suur tänu äh, Äh, et parlament ja ITRE komisjon on tänase sidusrühmade kohtumise korraldanud. üks meie eesmärke on alati nõukogule ja parlamendile pakkuda järgmise MFF-i ajaks äh, mobiliseerivat äh, ettepanekut, mis kaasaks võimalikult palju inimesi ja meil on hea meel näha, et programm Euroopa Horisont on juba sellise mobiliseeriva toime saavutanud. härra Nika ja härra Eeleri juhtimisel ning ka paljude variraportööride abil on, on juba palju tööd tehtud, enam kui neli tuhat muudatusettepanekut on juba tehtud, ka teised komisjonid on selle programmi arutlemis, arutamisega seotud olnud, neid on liiga palju, et neid äh, siin üles loetleda. mul on hea meel, et äh, ka muud ettepanekud pole siinkohal unustatud. me näeme, et äh, nõukogu on siin väga kiiresti toimetanud, ka liikmesriigid teevad kiiresti tööd kahekümne kaheksandal septembril äh, konkurentsi mm, töörühmas nõukogus. Äh, samuti tehti uusi ettepanekuid äh, sellel teemal. mobiliseerinud on see ettepanek ka sidusrühmi, me oleme saanud äärmiselt palju tagasisidet avalike mm, konsultatsioonide käigus seoses selle RAM-programmiga ja see on meie arvates väga paljulubav ning võimaldab meil sel, seda RAM-programmi veelgi edukamaks muuta. komisjon on nõus äh, tänase kohtumise keskse küsimusega, kuidas kujundada Euroopa Horisondi programm äh, nii, et see tooks võimalikult palju kasu Euroopas ja ka ülemaailmselt. meie eesmärk on äh, luua raamistik ähm, ning soodustada teadustööd ja innovatsiooni, kuid sidusrühmad äh, on need, kes äh, selle programmi edu tagavad. ettevõtjad äh, Euroopas, ülikoolid, uurimiskeskused äh, ning äh, ka paljud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. meil on äh, võimalus äh, kaasata siia programmi veel rohkem osapooli kui seni, ka täiesti uut tüüpi osalisi, näiteks kohalikud omavalitsused, äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja muud. komisjon sooviks omalt poolt näha, et programm Euroopa Horisont oleks olemuselt äh, kaasloov, sest see järgib ähm, äh, ühise loovuse põhimõtteid. me soovime, et see koostöö äh, tagaks, et äh, Euroopa Horisont ei ei hõlmaks lihtsalt üksikute sidusrühmade huve, vaid võimaldaks sidusrühmadel teha koostööd, et oma eesmärke saavutada saavutada neid eesmärke, mille Euroopa Parlament kaasseadusandjana siin määratleb. me peaksime siinkohal küsima mitte ainult, mida see meile annab, vaid mida see annab Euroopale tervikuna. ja seetõttu on, äh, me üritamegi programmis Euroopa Horisont kaasata programmi Euroopa kaks tuhat kakskümmend, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, õppetunde me, ma, mul paluti selgitada veidi strateegilist, strateegilisi kavu. esimene eesmärk seoses strateegiliste kavadega on suurendada võimalikult palju äh, programmide eesmärkide saavutamist ja nende mõju. strateegiliste kavade eesmärk oleks äh, tagada, et meil oleks strateegiline nägemus selle kohta, kuidas programm saab võimalikult palju ähm, mõju omada teaduste ja innovatsiooni kaudu. see nägemus, sellest nägemusest juhinduks seega programmi enda koostamine. nii on meil võimalik strateegiliste kavade abil tagada, et programmi rakendamine vastab ka kiirelt arenevatele poliitilistele ja sotsiaalmajanduslikele oludele, samuti erinevatele prioriteetidele, ühiskondlikele väljakutsetele, rahvusvahelistele arengutele ning äh, uutele tehnoloogiatele ja tehnoloogilistele võimalustele. samuti võimaldakse meile pöörata võimalikult palju tähelepanu olulistele osadele, teadustöö, innovatsioon, me sooviksime siin interdistsiplinaarsust soo-, soodustada, ka keskenduda sooküsimustele, rahvusvahelisele koostööle ja nii edasi. komisjoni talitused on ähm, komisjoni siseselt loonud uue juhtimisstruktuuri, et me saaksime strateegilisemalt äh, poliitikate vaheliselt äh, koostoimet siin luua. meie teine eesmärk seega on teha seda kõike täiesti läbipaistvalt ja kaasata siia teadustöö ja innovatsiooni alal tegutsejad ning kodanikuühiskond. Horisont kahe tuhande kahekümnes oli strateegiliste kavade loomine põhiliselt sisemine protsess, vaid mõned kavad olid ava-, avalikult konsulteerimisel, kuid programmis äh, Horisont, Euroopa Horisont soovime me luua ühe kõikehõlmava dokumendi, kus on toodud äh, komisjoni eesmärgid ja soovid, enne kui me tööprogrammid äh, endid äh, koostame, mille põhjal teha ettepanekuid. ja sellele dokumendile saavad tagasisidet anda ka sidusrühmad, kes saavad äh, esitada ka strateegiakavasse muudatusettepanekuid, enne kui tööprogrammide juhtdokument koostatakse ja seda soovime teha täielikus koostöös liikmesriikidega ja meie kolmas äh, eesmärk, mis strateegikavadega seoses äh, meil on, on see, et sellest saaks äh, ka mitte ainult riiklike ja piirkondlike teadusuuringute innovatsiooni äh, kavade juhtdokument, vaid ka Euroopas üldisemalt. meil on praegu arutlusel palju erinevaid äh, programme ja meil, äh, me soovime maksimeerida võimalikult palju koostoimed äh, programmi Euroopa Horisont vahel ning näiteks struktuurifondide, DG Climate'i ja paljude muude valdkondade vahel ja programmide vahel. komisjoni ettepanek on luua tõhus, äh, tulemuslik, äh, kuid äh, samas õhuke tööraamistik. me näeme, meil on hea meel näha, et strateegilise kavandamise olulisust tunnistatakse ja meil on hea meel, et Euroopa Liidu institutsioonid soovivad suuremat selgust selle protsessi olemuse kohta me näeme, et äh, liikmesriigid on valinud äh, neli pluss kaks lähenem-, valiku, mille, mida tutvustas aus-, eesistujariik Austria. see võimaldaks meil äh, konsultatsioone kasutada õigusliku alusena ning seejärel saaksime koostada strateegiakava. oktoobris toimub meil ka eba mitteametlik lõuna ministrite vahel, kus alustatakse juba selle kavandamist, kuidas võiksid institutsioonilised partnerlused välja näha, selleks et me saaksime hakata looma õiguslikku alust. on väga oluline ähm, seostada siin, ühendada siin erinevaid valdkondi, et õiguslik alus ei ähm,, ei ähm, hõlmaks konkreetseid partnerlusi äh,, vaid et me saaksime neid äh, laiemalt kaasata ja oluline on ka see, et Euroopa Parlament oleks siia kaasatud. loodame nüüd äh, kiiresti ka jätkata arutelu liikmesriikidega selle kohta, kuidas võiks äh, need strateegiakavad ülejäänud kujul välja näha. parlamendi liikmed, daamid ja härrad, head kolleegid, Euroopa Komisjon soovib tunnustada parlamenti koostöö eest, mis, mida on tehtud ähm, teadustöö ja investeeringute alal. me näeme, et parlament on, parlamendi äh, IDRE ja budget äh, komisjonid on teinud endast parima, et äh, et tagada piisav eelarve ja seda ka rakendada, eelarve on pigem suurenenud kui vähenenud. meil on hea meel, et äh, et samamoodi suhtutakse ka programmi Euroopa Horisont arutamisel. loomulikult on palju küsimusi, mida tuleb arutada, näiteks laiendatud osalus, rahvusvaheline koostöö, VKE-d ja see, kuidas need koostoimed äh, reaalselt äh, tööle panna, kuid me oleme teinud väga kiiret edasiminekut. me oleme edasi liikunud väga kiiresti, sest ka komisjoni jaoks on need teemad väga olulised oleme olnud ambitsioonikad ja ja see kõik on meie jaoks väga paljulubav ning äh, ootan ka huviga äh, seda, mida sidusrühmad sellest kõigest arvavad, aitäh! suur tänu selle sissejuhatuse eest. Äh, te ületasite oma kõneaega ainult kümne protsendi võrra kogu arutelu äh, jaguneb äh, kaheks, esimese osa juhitab sisse ähm, Jan Pal-, Palmovski ja ka äh, proua Herlitška ja nüüd jätkame kallid ITRE komisjoni liikmed, ma tahaksin teid tänada mitte ainult selle kutse eest siia tulla ja sõna võtta, vaid aitäh, et te olete alati toetanud teadusuuringuid ja uuendusi eh, ja nõudnud ka Horisont Euroopale eh, suuremat eelarvet et gild, e, mida ma esindan, e, ühendab ülikoole Euroopa kolmeteistkümnest, Euroopa Liidu viieteistkümnest liikmesriigist, neljateistkümmet teadusmahukat ülikooli ning e, me tahaksime teaduse ja uuendustegevuse õige tasakaalu leida ning komisjoni ettepanek on liiga innovatsioonini, innovatsioonile kaldunud teadustegevuse arvest. ma tahaksin rääkida teadustegevuse tähtsusest, see peaks olema Horisont Euroopa alus eh, kiviks Äh, mitte ükski liikmesriik, olenemata sellest, kui palju nad kulutavad teadusele, ei suuda saavutada kõike üksi, sellepärast et Horisont võimaldab parimatel teadlastel piiriülest koostööd teha ning tekitada ka teadusgrantide tõelise konkurentsi. see on väga unikaalne maailmas ja sellepärast on Horisont äh, Eh, ka globaalselt vaadatuna suurepärase teaduse seisukohast väga oluline, kuid uuendustegevuse ja teaduse tasakaal on väga lihtne lõhkuda. muidugi teaduse piiride kompamine keerukas maailmas eeldab seda, et teadlastel on tuge, neil on ekspertnõukogud ja nõuandjad ning seetõttu äh, tuleks arvestada selle teadustöö tulemustega, selle asemel, et uudsi programme rahastamist vähendada, peaks tegema nii, et teadusnõukogu toetaks teadustegevust järjepidevalt. me ei saa Horisont Euroopat üles ehitada nii, et me teeme vahet kolmeteistkümnel liikmesriigil ja viieteistkümnel Euroopa Liidu liikmesriigil, see õõnestaks Horisont Euroopat, aga muidugi see ei tähenda, et Ähm, osalemise erinevused ei tee meile muret. me tunneme, et äh, eelarve kasv ei peaks mitte üle ühe protsendi olema, vaid üle kahe protsendi. samuti on tähtis kahe, äh, kaheetapiline eelarvestamine ja miks mitte Horisont Euroopa puhul seda juba rakendada ja me peame ka Eh, nii geograafilist kui soolist mitmekesisust toetama teadus, eh, teadusprojektides ja muidugi eh, toetama ainult parimaid ettepanekuid. parimate teadmiste vahetamine peab toimuma liikmesriikide vahel, mitte ri-, regioonide tasandil ja sellepärast oleme selle vastu, et äh, tippkeskuste raha antakse ka äärepoolsematele piirkondadele daamid ja härrad, eh, Horisont Euroopa eh, põhiküsimuseks eh, peaks olema meie arvates see, kas Euroopa saab olla maailmas liidripositsioonil. ECR e ja Sklodovska-Curie meetmed jäävad eelmise programmiga võrreldes sarnaseks innovatsioon toimub, aga teadustegevus on ikkagi maha jäänud ülejäänud maailmast. põhiküsimus on siin muidugi selles, kui tugevaks on saanud Hiina. kahe tuhandendast aastast kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani on Hiina tohutult suurendanud teaduse rahastamist. meie äh, arvame, et tuleb kõigepealt äh, noori teadlasi toetada ja mitte vähendada neile eraldatud raha. Göttingeni eh, ülikool on saanud tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal mm, grante, me teame teadlast, kes on eh, lõpuks kahe tuhande neljateistkümnenda aastal eh, sealt tulnuna saanud Nobeli preemia mm, samuti võin rääkida teistest ECR grandi saanutest, kes on Nobeli äh, preemiani jõudnud, seega me ei tohi unustada ära noorteadlasi. ECR on olnud äh, kõige, äh, kõige edukam maailma teadus, teaduse rahastaja, aga praegusel hetkel on ainult kakskümmend viis protsenti tipptaotlustest saanud rahastuse peale. see on raiskamine ja see on kaotus ja me ei saa samamoodi tegutseda kui eelmise Horisont programmi ajal. peame samuti koostööd toetama teaduses, võimalused koostööks tegema, koostöö tegemiseks on puudulikud, sellepärast et äh, alati äh, eelistatakse turulähedasi lahendusi. ülikoolid on ühendanud oma jõud ja kutsuvad üles toetama äh, teadlaste koostööd selleks, et ülemaailmsetele väljakutsetele vastu astuda. mina olen näinud, et äh, komisjoni ettepanek on keskendunud uuele tehnoloogiale, just eriti uuele tehnoloogiale, kas meil on vaja seda, jah, aga mitte unustades äh, ülemaailmse jätkusuutliku arengu eesmärke globaliseerumine, ränne, demokraatlikud protsessid, mida õõnestatakse, need põhjustavad äh, pettumust kodanikest, kodanikud väljendavad oma pettumust hääletusel, kui nad valimas käivad ja see on Euroopa-ülene probleem ärgem keskendugem ainult tehnoloogiale, kuigi see on tähtis, aga üldse väljakutsetele, mis meie ees, ühiskonna ees seisavad, nii et me võtaksime äh, kodanike muresid tõsiselt. ja tähtis on mitte ainult äh, uuendusele ja teadusele keskenduda, vaid otsida uusi võimalusi lahendada probleeme, mida, äh, mida ka kodanikud ootavad meid ja kui me nüüd räägime Euroopa ühiskonna vajadustest, siis sotsiaalteaduste, humanitaarteaduste rahastamine on samuti väga tähtis. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, oli selles suhtes väga nõrga rahastamisega, nagu te teate ja e, e, edukuse aasta oli ka ainult neli koma neli protsenti, lihtsalt e, sotsiaal- ja humanitaarteadusi teistesse valdkondadesse ei suudetud integreerida, kuid Horisont Euroopas peab nüüd paremini käituma ja otsima võimalusi ka sotsiaalteaduste ja humanitaaralade integreerimiseks. nüüd Äh, meil on strateegilised eesmärgid paika pandud, me ei tohiks neid unustada, need on tähtsad, aga arvestades äh, sotsiaal- ja humanitaarteaduste integreerimist äh, strateegilisse eesmärki, peaksime mõtlema ka äh, Horisont Euroopas nüüd äh, me ei suuda selle programmiga äh, rahastada teadust, sotsiaalteadusi, humanitaarteadusi, nii nagu äh, kultuuri ja kultuurisektorit rahastatakse. Äh, me ei tohiks prioriteediks seada selliste sektorite rahastamist, kellel on rahastus juba olemas ja lõpuks me peame alati Euroopa Liidu huve kaitsma Ehm, horisondi eelis on selles, et see ühendab äh, parimad ajud äh, erinevatest liikmesriikidest. Euroopa teadusruum on väga tähtis, see on juba praegu väga hästi lõimitud, koostöö toimib äh, Euroopa-üleselt ja seda lõimumist peab tugevdama, see tähendab seda, et kõik, kes soovivad, peaksid saama muidugi vastavalt assotsieerunud lepingule assotsieerumislepingule koostööd teha, kolmandad riigid saavad koostööd teha ja lõpuks tahaksin rõhutada, et praegu ei ole veel eh, alusuuringute, praktik-, praktiliste uuringute ja innovatsiooni vahelist tasakaalu Horisont Euroopas. kui me seda ei saavuta, siis me ei suuda ka ühiskonna ees seisvatele va-, väljakutsetele vastu astuda. me kui me seda ei suuda, siis meil ei ole ka midagi enam uuendada. me peame tugevdama ja tutvustama Euroopa teadust ka ülemaailmselt, mitte ainult Euroopa teadlaste huvides, aga Euroopa enda huvides ning meie kodanike huvides. tänan! You held perfectly the time <laughs> suur tänu, te pidasite ajast väga hästi kinni. ja nüüd proua Sabine Herlitš ka Te saate loomulikult saksa keelt kõnelda, palun. suur tänu, aga ma sellegipoolest räägin inglise keeles. niisiis, ka minul on ettekanne kaasas. härra esimees, lugupeetud äh, ITRE komisjoni liikmed, Exceli ühisettevõtte äh, esindajana ähm, sooviksin äh, väga äh, tänada ka eelkõnelejat, et äh, meie äh, ettekanne on sarnane. niisiis, mis puudutab meie Austria ettevõtet, siis võib-olla mõned, mõned teist mäletavad ka maikuist teadaannet, nimelt et üks koma kuus miljardit eurot investeeringuid suunati täiesti uude kõrgtehnoloogilisse logistikafirmasse äh, Austrias. tegu oli seda tüüpi investeeringu, kõige suurema investeeringuga äh, Aust-, Euroopa Liidus, nii et me usume Euroopasse, me investeerime sellesse ja me loome ka töökohti Euroopas. mul paluti käsitleda mõningaid teemasid ja näete, need on siin slaidil ka ära toodud, nii et millest ma siis alustan, alustan äh, siis ähm, meie tegutsemiskeskkonna kirjeldamisest ja tooksin välja mõningad aspektid. kõigepealt äh, siis need üleilmsed megatrendid ja te näete siin mõningaid kõige olulisemaid äh, megatrende, te olete nendega kursis äh, ja võib öelda, et tegu on tõesti suurte väljakutsetega, ma sooviksin rõhustada, rõhutada, et tegu on ka meie jaoks tohutute võimalustega, kas või kui me räägime energiast, siin räägiti juba kliimanõukogust, nimelt et üks koma viis kraadi peaks olema soojenemisel tõesti see piiri, piiriks, nii et see on äärmiselt oluline võimalus meile, aga see on see, seotud ka digitaali-, digitaliseerimisega. nüüd teine punkt, mida ma sooviksin mainida, on seotud sellega, et mis toimub meie ümber. Euroopa on ja võib olla väga oluliseks äh, keskusteks, nii et me peame vaatama ka, mis toimub meie ümber, Hiinat siin juba mainiti ja ja ma ei hakka siin detailidesse küll laskuma, et äh, kui soovite, võin rääkida sellest äh, põhjalikumalt äh, küsimuste-vastuste voorus, aga näiteks, mis puudutab nende strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, me näeme, et nende rõhuasutused on vägagi õiged ja nad oma äh, eesmärke soovivad ka väga jõuliselt saavutada ja nüüd teine asi on see, et mis toimub veel laiemalt meie ümber, näiteks siin USA ja Hiina näide, et, et et nad on tõesti väga kiiresti edenemas tehisintellekti osas ja vaadake, kus meie Euroopana siin oleme. ja see tohutu potentsiaal, mis on seotud tehisintellektiga see on, need hinnangud on siin ära toodud, jällegi ma ei hakka detailidesse lah-, laskuma. aga siin me räägime juba triljonitesse ulatuvatest summadest. ja kolmas tegur, mis on oluline meie keskkonna jaoks, on kõige olulisem. nii et see ei puuduta mitte ainult tehnoloogiat, vaid et tegelikult äh, me oleme sellises äh, sotsiaalses, poliitilises, majanduslikus konkurentsis. nii et siin on tegu ka meie põhiväärtustega ja, ja see konkurents, see konkurents jaoks on kõige olulisemad just äh, teadus, konkurents, uuringud. jällegi, siin on ära toodud äh, ka erinevate andmeplatvormid. Teil oli siin ka Mark Zuckerberg kohal ja arvatavasti, kui te arutasite temaga asju, siis ta arvatavasti nägite, et ta ei mõistnud, milles see probleem on, mis puudutab andmete töötlemist või andmekaitset või siis näiteks ehm, Hiina ähm, neil on ka tohutu tehisintellektiga seotud ähm, projekt, mis on, ja see, kes domineerib tehnoloogiat, see äh, domineerib ka meie väärtusi, meie sotsiaalmudeleid ja lõppude lõpuks ka meie suveräänsust. ning ma arvan, et sellega on äärmiselt oluline arvestada, see ei ole mingisugune ulme, see on seotud meie tegutsemiskeskkonnaga. niisiis, ma tulen jällegi tagasi nende küsimuste juurde, mida mul paluti kommenteerida nimelt, mis puudutab avaliku erasektori partnerlust, äh, siin on tohutult palju erinevaid ähm, partnerlusvariante ja ma räägin siin ainult avaliku erasektori partnerlustest ja ühisettevõtetest. ning äh, siin tulengi kohe põhiteema juurde. siin räägitakse pidevalt ähm, ka lisandväärtusest ja mõjust, mis on seotud avaliku erasektori partnerlusega ja ma arvan, et äh, siin tuleb ka eelkõige keskenduda just selle kriitilisele massile need, need mõtted, investeeringud, töö, mida nad koondavad, et me töötame, investeerime koos, me töötame pika perspektiivi visioonidega ja sellisega me siis ka arendame edasi Euroopa ökosüsteemi ja see puudutab siis ka teadusuuringuid ja ka kõiki teisi partnereid, kes on seotud selle ökosüsteemiga. meie soovime oma panuse anda äh, Euroopa ülesehitamisse ja nüüd veel täpsemalt siis Excelist, äh, siin on oluline mainida just neid äh, elektroonilisi komponente ja süsteeme. me ei ole lihtsalt mingi haip, vaid me seome analoog- ja digitaalsüsteemid ja mm, me oleme praegu digitaliseerimise ajajärgu keskmes ning me üritame ka äh, kokku tuua erinevad ähm, sidusrühmade esindajad, äh, nii erasektori, valitsussektorit kui ka kodanikuühiskonna ja sellest tuleneb tohutu lisandväärtus, nii nagu te näete ka nendest äh, numbritest. ja potentsiaal Euroopa jaoks on tohutu, nii et mis puudutab elektroonilisi komponente ja süsteeme, siis äh, hinnang on, et et viiskümmend protsenti Euroopa SKT-st aastast kaks tuhat kakskümmend, see on juba homme, põhineb just eh, elektroonikakomponentidel ja süsteemidel. mis siis oma olemuselt, eh, need ühisettevõtted, on, millega nad seotud on, siin on ära toodud ka mõningad eh, faktid, ühisettevõtted juba praegu orienteeruvad on, ähm, tegutsevad just missioonipõhiselt, äh, mitte ainult instrumendipõhiselt. Neil on väga selge ähm, finantsvõimendus ning nad on ka kulutõhusad. ja toon ka jällegi ähm, Exceli äh, näite, nii et me lähtume sellisest kolme osapoolega mudelist äh, ning lähtume sellest kõige olulisemast tehnoloogiast, mis panustab äh, Euroopa tuleviku tagamisse ja tehnoloogilise sõltumatuse tagamisse ning see on äärmiselt oluline ka meie ökosüsteemi jaoks. mida meil siis tuleviku jaoks vaja on, eriti seoses ühisettevõtetega? Äh, siin me sooviksime, et tead-, teadvustaksite, äh, kui oluline on ühisettevõtte strateegiline roll ja poliitiline mõju ja samuti, kui olulised on siit investeeringud. ja Euroopa Komisjon pluss liikmesriigid pluss ähm, erasektor ähm, üheskoos, nad avaldavad tohutut mõju ka investeeringutele ja julgeid meetmeid on vaja selleks, et hakkama saada ähm, selle üleilmse väga ähm, konkurentsitiheda maastikuga, mida ma just kirjeldasin. ja see tähendab, et siin on äh, vaja ähm, Euroopa prioriteetide puhul ka laiendada seda tegutsemisvälja ja eelarvet suurendada, samuti on vaja erinevaid rahastamisharusid kombineerida. ja aruandlus peaks ka tõhusamaks muutuma ja lõpetuseks sooviksin rõhutada, see uus geopoliitiline valuuta on teadus, teadusuuringud ja innovatsioon. ja see on äärmiselt oluline meie ühiskondliku mudeli jaoks, meie iseseisvuse jaoks, meie turvalisuse, julgeoleku jaoks. nii et äh, meil, me peame aru saama, et tegu on kiireloomuliste teemadega, meil on vaja äh, julgeid meetmeid nii strateegilises plaanis, investeeringute plaanis kui ka kiiruse osas. ja ähm, ühisettevõtted on juba tõestanud, et need on väga mõjusad instrumendid ja ka kõlutõhusad ning konkurentsivõimelised ja ma võin seda väljendada ka erinevalt nende, nende arvestades sellega, mida ma äh, demonstreerisin ja mida ma rääkisin meie keskkond, tegutsemiskeskkonna kohta, et meil on vaja rohkem Euroopat, rohkem on vaja rõhuda meie põhiväärtustele ja jõud, ehm, jõudude koondamisega avaliku erasektori partnerluse raames on meil võimalus tulemusi saavutada ning ehm, saavutada ka paremaid tulemusi selles ülemaailmses konkurentsis ning ehm, teel ja meie ühiste tegevuste teel ma siis sooviksin ka loota teie toetusele. suur tänu, proua Herlitška, tõepoolest te olete praegu siin kõige parem kõneaja piirangutest kinni pidaja. ja nüüd, mis saab edasi? meie kaks raportööri saavad sõna. ja paluksingi, et Dan Nika alustaks oma sissejuhatava kõnega ja teil on kolm minutit ja kolm minutit on ka Kristjan Eileril, kes saab sõna pärast teid. suur tänu, härra esimees, tere pärastlõunat kõigile. et äh, jah, kahjuks pean tegema kiiresti, sest kolm minutit ei ole üldsegi palju, vaid sada kaheksakümmend sekundit mul oli juba võimalus äh, mõningatega meie ettekandjatest äh, kohtuda ja teiega asju arutada ja suur tänu teile selle eest. sooviksin rääkida mõningatest teemadest. me arvame, et me teame, mida on vaja teha Euroopa Horisondi jaoks ja arvame, et äh, ka komisjon teab seda, aga ma arvan, et teie teate paremini, sellepärast et teie igapäevaselt tegutsete teadusuuringutega, aga kuhu jäävad meie kodanikud? sellepärast et kodanikud on ju need, kes maksavad makse. ja kuidagi äh, on ära kadunud Euroopa kodanike seisukoht, sellepärast et nemad eeldavad, et meie maksame makse, aga mis me selle eest tagasi saame? mis me saame selle raha eest tagasi? selle raha eest, mis suunatakse ka teadusuuringutesse. nii et äh, ma toetaksin seda gildi põhimõtet, härra Palmovski, teie rääkisite sellest kõigepealt, et jah, me peaksime olema julgemad, peame olema ausad. meil ei ole piisavalt raha selleks, et üle maailma seda välja anda. kolm neljast äh, projektist ei saa piisavalt raha ja samal ajal meie ambitsiooniks on see, et me peaksime olema konkurentsivõimelised ka mm, Ehm, maailma areenil, aga samas äh, ma kardan, et me ei saa selle ülesandega hakkama, nii et et kõigepealt, mis puudutab rakendamist äh, ja äh, ühisettevõtete rahalist toetamist, need on need meetmed, mis on kõige tõhusamad. ja samas öeldi, et tippteadus ei peaks olema kuidagi äh, seotud konkurentsi digitaalmaailmas, jah, aga aga siin tuleb ähm, vaadata ka erinevaid hinnanguid ja analüüse. nüüd teine asi, härra Vandenberg on äh, selle asjaga kõige lähemalt seotud äh, ka äh, nõukogus ministrite ähm, arutelul on äh, sellest rääkinud ka seitsmendast raamprogrammist, ka Belgia vastavatest äh, programmidest ning äh, saadeti projekt hankele, see projekt ei läinud läbi ja kõik olid nõus sellega, et jah, et see projekt sai ju Belgias auhinna, et kuidas siis nüüd öelda, et komisjoni poolt, et et see projekt ei ole väärt äh, raha saama. ja kuidas siis öelda professoritele, teie, et teie projekt ei olnud piisavalt ähm, tippteaduspõhine? ja teate, mida Nobeli auhinna äh, võitja ütles, et et jah, tõepoolest suur tänu teile, sellepärast et mul on väga hea meel, et see hange oli selline anonüümne, et sellepärast, et kui te oleksite näinud ka minu nime seal, siis te oleksite lihtsalt nime äh, alusel minu projekti valinud, nii et see ongi oluline, et tõepoolest, et siin hangete puhul, rahastamise puhul ähm, ei äh, arvestataks mitte kuulsate nimedega või äh, rahvusega või ükskõik millega, vaid et kõikidel oleks võimalus. sellest saavad kasu ka meie rahastajad, Euroopa kodanikud. suur tänu! Te näete nüüd, milline vahe on teadlastel ja poliitikutel. teadlased äh, teadlased siis löövad üle vaid äh, kümme protsenti, aga äh, poliitikud kolmkümmend kolm. niisiis, härra Eiler, sõna on teil So <clears throat> obviously I wouldn't agree because Mm. üsna ebatavaline on mõelda, et äh, kaks äh, raportööri, kes äh, arutavad sad-, sadad miljardit eurot puudutavaid küsimusi, suudaksid jääda oma kolme minuti sisse. aga kaks kommentaari sellele, mida komisjon ütles. mis puudutab äh, strateegiakavasid, siis äh, oleme kummalises olukorras seoses äh, õiguslike küsimustega. parlamendi eesmärk on enne ametiaja lõppu programm paika saada, sest see pakub sidusrühmadele kindlust. me ei saa siin oodata, et meil oleks hirmus palju ambitsioone, avaliku erasektori partnerlust ja nii edasi samuti on meil siin küsimused äh, komitee menetluse osas seoses äh, strateegikavadega, seega äh, me leiame, et parlament on teinud teatud ettepanekud, millega väljendame usaldust komisjonile, on ka teatud tingimused muidugi, kuid kõige olulisem on see, et rakendamine oleks võimalikult kiire. ja nüüd ka kaks kõnelejat, võib-olla saate hiljem vastata ka küsimustele, proua Herlitška. Ehm, te mainisite siin mõnda küsimusi, mis on seotud IT-ga. Ehm, mis puudutavad tervet maailma ka lähiaastate lõikes. väga raske on teha prognoose kogu maailma kohta aga kui mõeldav on teie arvates see, et järgmise paari aasta jooksul saame kokku panna programmi, millega ka äh, millega loodaks programmile, mis tagaks meie konkurentsivõime? oleks väga oluline, oleks väga huvitav seda kõike näha globaalse konkurentsi tingimustes minu teine küsimus, kuulasin hoolega seda, mida ütles härra Palmovski. ärge siin parlamendi juures üle pingutage sellega. parlamendil on oma väljakutsed, meil on, me oleme veidi ärritunud selle üle, et tulete siia ja hakkate siin arutama konkurentsi üle teie ja teiste vahetu-, vahel meie probleem on see, et eelarve on piiratud, oleks tore, kui ülikoolid äh, tõstaksid oma häält veidi rohkem. ma ei leia, et, äh, et kui te hakkate siin võrdlema missioone või dimensioone, siis te oleksite väga kuigi edukad probleem on, seisneb loomulikult selles, et kas meil üldse on piisavalt palju raha. ja me ei peaks siin langema sisemistesse vaidlustesse sellel teemal. raportöörid muidugi mm, soovitavad SSH äh, eelarvet suurendada. nüüd tulles tagasi liikmesriikide juurde siinsed probleemid ei ole seotud mitte SSH nigela rakendamisega, vaid liikmesriikide rakendamisprobleemidega. riiklikke eelarveid äh, vähendatakse ja liikmesriikide probleem on see, et aina rohkem äh, ähm, kasutatakse Euroopa Liidu programmide rahasid aitäh! So thank you very much, vielen dank uh,, Sie haben nicht erschöpft uh,. suur tänu <laughs> ähm. Te päris oma, oma kõneaega ära ei kasutanud, nii et nüüd läheme siis variraportööride juurde. kõigepealt äh, härra äh, Eeler Rahvapartei nimel ja härra Kapson Ruiz sotsialistide demokraatide nimel Madam, the floor is yours. Disculpe, Very. pensaba que era la segunda. Eh, bueno, yo quiero dar las gracias por las intervenciones. vabandust, arvasin, et äh, olen teine kõneleja, soovisin äh, oma tänu väljendada. minu jaoks oli väga huvitav äh, see tähelepanek, et, et see ei peaks puudutama ainult tehnoloogiat, loomulikult tehnoloogia on väga oluline tulevikus, kuid sotsiaalteadusi ei tohiks kõrvale jätta äh, samuti ei tohiks kõrvale jätta Euroopa Liidu äh, väärtusi, me peame oma teadustöö oma väärtustega seostama. teadus on äh, äh, ühiskonna parandamise vahend, teadus ei tohiks põhjustada ebavõrdsust ega tekitada uusi probleeme, seega tõesti on väga oluline see, et me kaasaksime siia ka väärtuste idee. kui vaadata äh, Äh, investeeringute tasuvust ja sotsiaalset ja ühiskondlikku mõju, siis äh, see on väga oluline, kui vaadata seda, kuidas meie investeeringud tasuvad, siis see näitab, kuidas me oleme jõudnud kodanikeni. meil on vaja äh, rohkem ähm, häid projekte ja Euroopa Liidu konkurentsivõime tagamiseks peame me seda laiendama. suur osa pädevusest on Euroopas veel avastamata ja me peame äh, selle leidma. mistõttu me peaksime pöörama rohkem tähelepanu äh, piirkondadele ja vahenditele, mis on suunatud noortele, me peame tagama, et noored samuti oleks siin kaasatud, eriti lõunas ja idas, kus on olnud talentide väljavool majanduskriisi tõttu. me peame nendes, äh, nendes piirkondades äh, lõunas ja idas äh, suutma noorte seas talendid üles leida. ja viimane kommentaar puudutab VKE-sid, väga paljud VKE-d osalevad avaliku ja erasektori partnerluses või pigem meil on avaliku ja erasektori partnerlusi, kuid VKE-d on tegelikult meie ettevõtluskeskkonna selgrooks. kaheksa protsenti kogu meie käibest, üheksakümmend kolm miljonit töötajat ja suur osa kogu meie töötajaskonnast töötab VKE-de heaks ja palju noori inimesi samuti. VKE-d ei ole seotud mitte ainult äh, ähm, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga, vaid, vaid on ka, oleme ka leidnud, et iga avaliku sektori poolt investeeritud äh, euro toob tagasi üksteist eurot ähm, tulu, seega VKE-d peaksid äh, olema just äh, teadustöö esirinnas. ja nüüd täpsem küsimus erieesmärkide instrument, mille eesmärk on suunata avaliku sektori raha. ma peaksin, pean ütlema, et olen selle vastu. kuid äh, sooviksin küsida, miks on äh, see just niivõrd oluline, et äh, et avaliku sektori rahasid suunataks just läbi selle vahendi, mitte muude vahendite kaudu nagu varem. vabandust, et olen ületanud oma kõneaja. palun piirduge, palun kõikidel variraportööridel piirduda kaheminutilise kõneajaga. ja nüüd härra Henkel. Ähm, jah, ähm, mul on kolm äh, konkreetsemat äh, kommentaari. esiteks on vaja programmi Euroopa Horisont äh, üldeelarvet suurendada, teine puudutab kosmoseuuringuid, seda tuleb äh, teise samba raames toetada ja kolmas konkreetne kommentaar, me peame tagama, et Ühendkuningriik osaleb jätkuvalt, kui Šveits või isegi Iisrael, kes pole Euroopa osa, saavad selles osaleda, siis ka Ühendkuningriik peaks seda saama. ja nüüd üldisemad kommentaarid. esiteks, Euroopa Liit rahastab ka vaid väga väikese osa kõikidest teadus- ja innovatsiooniprogrammidest seega me peame tagama, et need liikmesriigid, kes kohustuslikku kolme protsenti sinna ei kuluta, teevad seda siiski. suurem osa innovatsioonist tuleneb ettevõtetest, seega me peame tagama, et ettevõtted äh, tõesti ka saavad oma tööd teha. järgmiseks peame ähm, eelistama teaduslikke tõendeid ideoloogiale, me oleme näinud seda Donald Trumpi puhul, paljudes muudes piirkondades äh, teaduslikke tõendeid ignoreeritakse selleks, et äh, oma poliitilisi eesmärke täita. järgmiseks äh, minu eelkõneleja mainis, et me ei tohiks sotsiaal- ja humanitaarteadustesse tehtavaid investeeringuid vähendada, seda kõike on juba korratud, see kõik ei puuduta ainult tehnoloogiat, see on täiesti õige. Äh, me peame siin ka lisaks meelde jätma, et meil on teadustöö ja areng Ehm, me peame keskenduma teadustööle, sest eh, turupõhine süsteem ei, ehm, ei toeta seda, et ettevõtted teeksid pikaajalisi investeeringuid, seega see peab olema riikide eh, strateegia, me peame keskenduma ehm, teadusuuringutele ja vähem arengule, aitäh! Uh, ja järgmisena proua Eering, Alde nimel. suur tänu, härra esimees, mul on mõningad märkused. minu fraktsiooni Alde jaoks on äh, tipptase endiselt äh, väga oluline teema, nimelt äh, tipptase tagab selle, et me liigume edasi ka oma teadusuuringutega, et me jääme konkurentsivõimeliseks ka maailma arenil ja lisaks sellele, nii nagu ka minu kolleeg ütles, liikmesriigid peavad täitma tingimused ja kohustused, mis võetud on et kas siis on et, et kolm protsenti SKT-st tuleb ähm, teadus-arendustegevusse äh, investeerida. praktiliselt mitte ükski liikmesriik seda kohustust ei täida, nii et see, ka nõukogus tuleb rohkem sellele tähelepanu juhtida ja mis puudutab nüüd struktuurifonde, siis siinkohal minu meelest on äärmiselt oluline see, et struktuurifonde kasutataks ka Euroopa äh, Horisondi jaoks äh, selliselt, et et need tingimused, eeltingimused liikmesriigid ise seavad, aga projekti eesmärgiks on ikkagi tippteaduse eh, tagamine ja et sellised projektid eh, ka ähm, saaksid rahastuse, nii et siin ei tuleks lähtuda ainult eh, riigi rahastusest. ja nüüd, et kas minna sajalt saja kahekümnele miljardile, see on õigustatud küsimus rahastamise osas ja tõepoolest kõik, kes otsuse langetamisse kaasatud on, siis sellega peavad kõik, seda peavad kõik arutama, sest see on äärmiselt oluline, äärmiselt oluline otsus tuleviku jaoks. nüüd ähm, nüüd äh, baasteadusuuringutes on ähm, ka tähtis meie tuleviku jaoks. nii et äh, see on oluline ka tuleviku kujundamise jaoks, nii et ka sellele teemale tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja koostöö tööstussektoriga on ka väga tähtis, sest äh, mitte ainult koostöö, vaid ka äh, see raha ähm,, finantssisend, äh, mis siin tuleb sektori poolt ja, ja ka see teadusuuring, mis selles raames aset leiab, on väga tähtis ja see edendab ka meie konkurentsivõimelisust maailma areenil, aitäh! Well, thank you very much, madam. Äh, suur tänu. ja nüüd äh, rohelised, proua De Linde, härra De Linde. Äh, suur tänu selle raport-, suur tänu, ma sooviksin mainida äh, äh, IPCC raportit, kus oli kolm põhilist äh, sõnumit äh, teadlaste poolt äh, meile, poliitikutele. tegutsege kohe, idioodid. me peaksime sellest lähtuma ka Euroopa Horisont programmi raames, me peaksime kasutama teadusuuringuid ja innovatsiooni kliimamuutuste leevendamiseks ja selleks, et ennetada halbu tagajärgi me peame eraldama ressursse kliimamuutustega seotud äh, küsimustele, eelmisel perioodil aga jäime me selles osas viie protsendi võrra alla vastavalt äh, kontrollikoja raportile. minu arvates peaksime me tegema kolme asja, kõigepealt peame äh, suurendama kliimamuutuste projektide rahastust, me peame tagama, et need eesmärgid ka saavutataks, meil on vaja ka äh, õigusakte, mis tagavad, et need projektid ka aitavad meil kliimamuutusi leevendada või nendega kohaneda, seega minu küsimus äh, tänasele paneelile on see, millised äh, järeldused võtate teie sellest IPCC raportist ja kuidas te kavatsete tagada, et äh, me täidame jätkuvalt oma Pariisi kliimakokkuleppega antud lubadusi? suur tänu, nüüd on kuue fraktsioonil sõna. kas, äh, kuna ükski kol-, minu kolleegidest äh, tänasele kuulamisele ei tulnud, siis kõnelen ise programmi Euroopa Horisont tuleviku osas peame arvestama, et äh, kosmose ja mm, lennunduse ning transpordivaldkonnad on äh, kõige kaugemale arenenumad. siis me räägime siin äh, vesinikkütuselementidest ja paljudest muudest valdkondadest, ka nüüd mikro mikroosakesed, need äh, on olulised äh, muuhulgas ka meditsiinivaldkonnas, nüüd bioloogia. siin ei ole mingit äh, laiemat kirjeldust vaja, nüüd ka sotsiaal- ja humanitaarteaduste küsimused. me seisame silmitsi paljude uute küsimustega, arengutempod on väga kiired, seega on, nagu te olete rõhutanud, siis on väga oluline pühendada osa meie pingutustest eh, just eh, nendele valdkondadele ja alusuuringutele. ja loomulikult tuleb leida ehm, tasakaal alusuuringute ja edasiste uuringute vahel eh, mis puudutab eelarve suurendamist sajalt saja kahekümnele miljardile eurole, ma ei oska nüüd täpsustada, mis on kõige õigem rahasumma, mis teadusuuringutele eraldada, kuid eh, nagu eh, kolleeg ka mainis, siis eh, on oluline kombineerida mitte ainult alusuuringuid ja jätku-uuringuid, vaid soodustada ka koostööd tööstusega, sest rahandus, jätku-uuringud ja innovatsioon toimuvad koostöös tööstusega Need on äh, minu märkide, märkused ja ma ei ületanud oma kahte minutit. nüüd äh, järgmine, järgmised variraportöörid. Äh, kolleeg Laata ja ähm, hetkel saab sõna proua Katainen palun, sõna on teil. kiitoksia, puhejuhataja, minule kuulune kolme minuti raportööjana. suur tänu, raportöörina on mul kolm minutit, kuna ma olen raportöör. aitäh. head raportöörid ja kolleegid. tegemist on tugeva raamprogrammiga ja meil on seda vaja, et toetada teadmisi ja innovatsiooni ja selline suur eelarve on muidugi väga tervitatav, see see täiendab äh, väga edukalt meie äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi. ma sooviksin siin tuua välja ka viienda äh, ploki loodusteadused, samuti toiduga varustatuskindlus on oluline, sest äh, kliimamuutused on meie jaoks äh, suur väljakutse, siinkohal on va-, äh, ei ole kümme miljardit eurot loomulikult liiga palju, sest kaheksasada mil-, miljonit inimest kannatab äh, alla toitumuse all, samas kui kolm neljandikku kogu maailma toidust toodetakse kaheteistkümnest, äh, kaheteistkümne taime põhjal, see ei ole jätkusuutlik loomulikult. Äh, kümme miljardit on hea alus, mille abil kestlikke lahendusi põllumajanduses leida, selleks et me saaks, selleks et tagada, et meil oleks rohkem ka rakendusteadusi, mille abil seda teha, ma toetan siinkohal äh, kolleeg äh, Nikat, kes ütles, et äh, ka rakendustasandil peab meil olema uurimustöid. me peame siia kaasama ettevõtjaid ja põllumajandustootjaid, et äh, teadustööde tulemusi oleks võimalik kasutada. samuti peame muutma seda, kuidas me sellele küsimusele läheneme peame pöörduma ringmajanduse poole rohkem, arvestades põllumajanduse ja metsandustööstusega, äh, plastikutega, kui rääkida nüüd veeteedest, siis ei tuleks rääkida ainult ookeanidest ja meredest, vaid peaksime siia arvestama ka siseveed ja järved on väga oluline, et programmid äh, kavandataks nii, et äh, tekib koostoime teiste programmidega ja sellest on juba räägitud. viies klaster tuleks koostada nii, et, äh, et võtame arvesse ka äh, planeeritud ÜPP eesmärke, see muutub edaspidi väga palju ja ma loodan, et äh, agrikomisjoni arvamust võetakse selles protsessis arvesse eelkõige just selle klastri puhul ja et parlament toetab soovi meie soovi kümne miljardini, miljardiline eraldis säilitada. suur tänu, samuti ületasite oma aega vaid kümme, kümne protsendi võrra, kuna olete raportöör, siis lubasin teil kõneleda, järgmine raportöör on Regi komisjonist. kolleeg Nistelrooy, palun, sõna on teil suur tänu, mul on väga hea meel siin, äh, siin täna olla, selleks et me, et kaasa aidata meie ühisele eesmärgile, oleme koostööd teinud juba aastaid. regionaalpoliitika osas juhtus see, et me, me lisasime sinna ex-ante tingimused ja esimene ja kõige suurem osa neljakümne kaheksast miljardist läks äh, just äh, teadustööle ja innovatsioonile, see on selles sektoris väga suur muudatus. see oleks nagu suur ja uhke lennuk, kuid võib-olla meil oleks vaja pigem maandamisrada ja muuta see paremaks äh, ja tagada selle parem toimimine sest äh, meil on siin küsimus äh, omandis. Äh, siin on territoriaalne küsimus, ökosüsteemid, kuidas me eraldame rahasid oma noortele inseneridele, tööstustele. regionaalpoliitikas nimetame seda arukaks spetsialiseerumiseks seega on oluline, et liikmesriigid koos oma partneritega äh, teevad kõikidest võimalustest valiku, valikud ja, ja seal tulemegi sisse meie, ma olen praegu äh, raportöör ja meie ähm, nõustume komisjoni ettepanekuga kasutada äh, seda viit protsenti, et tulla üle horisont kahe tuhande kahekümnest ja et toetada äh, teadustööd ja innovatsiooni linnades ja piirkondades. et me saaksime raha otse viia regionaalsetesse tegevustesse. ja see ongi programmi kolmas osa ja siin äh, tuleb mängu innovatsiooninõukogu. see, mm, sellega te-, tehtakse asju uusil moel, ma ei ole siinkohal nõus härra Henkeliga me peame siin valima innovatsiooni ja minu teine märkus üsna keeruline on see, et äh, noored inimesed lahkuvad suurest osast äh, Euroopast, näiteks Poolast. see ei saa enam jätkuda, sellepärast et äh, suured keskused saavad kogu talendi endale. see ei soodusta ühtekuuluvust me soovime, et üks viiendik äh, eelarvest äh, pühendatakse äh, talentide leidmisele. me teeme seda liikmesriikidega koostöös. me otsime siin koostoimeid, ma esitan oma raporti aegsasti ja paneme ette viisi, kuidas talente leida ja et laiendada töökohtade ja majanduskasvu äh, levitamist. Äh, suur tänu ka teiste komisjonide kaasraportöörid peavad üle üldjuhul oma kõneajast kinni. nüüd äh, saavad sõna ka teised kõnelejad. palun, kaks minutit. aitäh, kuulasin hoolega ja ma arvan, et äh, talentide teema on oluline. me peame ülemaailmseid probleeme lahendama, ilma et me siin väga palju domineeriks, sest äh, poliitiliselt ei saa me muidu suhelda nende inimestega, keda meil on vaja, et Euroopas toimuks ähm, tipptasemel teadustöö kui me soovime olla äh, tipus, siis on meil vaja suurepärast teadustööd. me peame parlamendina jätkuvalt rõhutama, et, äh, et meil on vaja siin rohkem rahutust, rahastust. Äh, Soomes oli väga kahetsusväärne, et riik vähendas äh, teadustööde rahastust, mis äh, suurendas meie vajadust Euroopa Liidu rahastuse järgi. peame ka kodus sellega tegelema, seega kui me soovime teadusuuringutest rohkem kätte saada, siis peame seda ka kohalik, nii kohalikul kui ka Euroopa Liidu tasandil rohkem rahastama. samuti äh, kuulsin härra Nika sõnumit, et peame inimestega rohkem suhtlema äh, Äh, ma mainiksin siin sellist asja nagu Helsingi Challenge, äh, mida Helsingi ülikoolid äh, on proovinud. kõigepealt on meil missiooni eesmärgid, siis ka piiriülesed teadusrühmad, nad panevad ette ideid, nad korraldavad üritusi, räägivad poliitikutega ja väga huvitav oli poliitikuna ja isegi emana kuulata, milliseid väljakutseid nad nägid ja kuidas nad lahendusi välja pakkusid paari minuti jooksul. mulle meeldiks väga, kui, kui me midagi sellist laialdasemalt kasutaks, et me saaksime rohkem rääkida samuti teadusuuringutest, aitäh! suur tänu, oleme vist andnud sõna kõikidele osalejatele, kes sõna soovisid ja nüüd äh, saame liikuda oma kuulamise teise osa juurde ja pärast teist osa saavad sõna kõik, äh, saavad panelistidele küsimusi esitada kõik ja nüüd saab sõna Nikolak ja palun, teil on kümme minutit. Uh, suur tänu, ma kõnelen inglise keelt. ja ma tahaksin oma esitluses tegelikult neid samu küsimusi käsitleda, millest rääkisid ka eelkõnelejad. aga kuna mina ei kõnelenud nendest, siis uh, võib-olla on midagi ka uut. nüüd vaatan kolme probleemi ja konkreetsemalt käsitleksin Horisont Euroopat, ma ei ole mingisugune ekspert, OECD liikmelisus on laiem kui Euroopa Liidus, sinna kuuluvad Korea, Jaapan, USA ja nii edasi. aga äh, meil on võimalus siis kasutada neid laiema konteksti teadmisi, mida ma tahaksin teiega jagada Äh, äh, tahaksin rääkida avaliku võimu mõjust äh, teadusuuringute mõjutamisel või suunamisel Horisont Euroopa tähendabki ju seda, siis tahaksin rääkida Euroopast maailma mastaabis ja kolmandaks tahaksin rääkida haldusest ja juhtimisest Horisont Euroopas. nüüd ma vabandan, et ähm, minu slaidid on nii peene kirjaga, kuigi nad on päris suured. siin on näha eh, suhtelisi kulutusi eh, teadusuuringutele ja arendustegevusele OECD riikides alates eh, majanduskriisist kaks tuhat kaheksa, nagu te näete, OECD riikides on Äh, sellekohased äh, finantseeringud stagneerunud, aga äh, erasektori ähm, investeeringud teadusesse ja arendustegevusse on jätkuvalt kasvanud. ja ähm, mina näitan teile OECD pilti, aga Euroopa Liidus on täiesti samas, samasugune võrreldav pilt, Äh, ettevõtted investeerivad rohkem, valitsussektor on paigale jäänud. edasi, äh, kõik riigid, välja arvatud see kõige alumine, mis on Rootsi, äh, on jäänud toppama oma kulutustes teadusuuringutele ja arendustegevus, arendustegevusele viimastel aastatel. seega üldiselt on finantseerimise vähen-, äh, finantseerimine vähenenud kolm kuni neli protsendipunkti, kuigi me teame, et raha ei ole kõik, on rahal siiski teatud äh, roll ja kui rahastamine teadusele väheneb, siis see tähendab, et võimalused vähenevad. nüüd isegi äh, halvem, kui te vaatate mingisuguseid äh, Ähm, piiripealseid tehnoloogiaid, näiteks äh, tehisintellekt, mida arendatakse, siin kolleeg rääkis sellest, aga valitsused on sellest peaaegu täiesti kõrvale jäänud. mõni nelikümmend aastat tagasi tegelesid selle teemaga ülikoolid täiesti, see oli nende ainupädevus, võis öelda, aga nüüd on valitsused kir-, kõrvale jäänud, nende panus või äh, on peaaegu nullilähedane. Äh, muidugi grante antakse nii Euroopas kui ka mujal maailmas, aga äh, selle äh, te-, tehisintellekti alane uurimissuund, et, et see, selle määrab ära ikkagi ettevõtlus ja ettevõtted, kes seda suunavad, nagu te teate, ei asu Euroopas. oluline on, kuidas suunata teadust muidugi te võite maksusoodustusi anda, jah, see on täiesti õige. maksusoodustused on rahastamise seisukohast peaaegu sama tähtsad kui valitsuse otsetoetus, seda ma oma statistikas ei arvestanud, aga mm, nagu te teate, maksusoodustused jällegi, nad ei suuna teadusuuringuid. valitsus annab raha küll, aga ta turu äh, mõjudele vastu ei saa. see tähendab seda, et valitsused lihtsalt kaotavad oma mõjuvõimu. me oleme siin rääkinud ähm, milleeniumi arengu eesmärgist ja nii edasi, aga ikkagi valitsuse mõju äh, kahaneb nüüd, kui me räägime ülemaailmsest pildist, siis Hiina äh, tõuseb järjest, ähm, Euroopa ja ka USA on siin äh, langevad jooned sellel graafikul. Äh, muidugi, kui me vaatame Euroopa kaalu maailma areenil, siis ähm, ja võ-, va-, võrdleme, millised on suured äh, programmid, mida rahastatakse, siis äh, USA äh, iga-aastane teadusuuringute programm on kolmkümmend kaks miljardit USA dollarit, NIH, NSF, Natural Science jällegi ku-, kuus miljardit dollarit, need on iga-aastased kulutused võrreldes Euroopaga on see äh, rohkem. Horisont Euroopa äh, eelarve ei ole küll suur, aga me ei tohiks äh, alahinnata seda, mida selle rahaga on võimalik teha ja kuidas kehtestada ennast ülemaailmsel tasandil nüüd vaatame veel äh, Horisont Euroopa tingimusi, kuidas oleks võimalik äh, tema äh, finantsvõimendust nii-öelda saavutada oluline on kulutused teadusuuringutele, aga eh, veelgi tähtsam on see, et kulutused oleksid tõhusad, tulemuslikud. Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, eh, eh, erinevad turud, idufirmadele on see tohutu katsumus. idufirmad jäävad oma riigi turule, aga kui on vaja mingit mastaabisäästu saavutada ja laieneda, siis kust kapitaliturgudelt rahastust saada? riskikapitali on, ei ole võimalik leida, Brexit tuleb ja andmed, praegu alles rääkisime tehisintellektist, mis seda, sellealaseid uuringuid toidab, näiteks Euroopa andmeturgu pole olemas muidugi. Ehm, eelmine aasta oli ehm, Tallinnas üks ehm, selleteemaline kohtumine, see oli tõesti oluline samm, aga kui Euroopa teed vaadata, siis meil on veel pikk tee ära käia, et kuhugile jõuda. kui teil ei ole teadusuuringutele eh, loodud tingimusi era- ja avaliku sektori koostöös, siis te eriti kaugele ei jõua. Eh, muidugi eh, raamprogrammid on keerulised, sellepärast et eesmärke on palju, näiteks mis on selle programmi missioon, konkurentsivõime suurendamine ühest küljest, teisest küljest tippsaavutused ei pruugi alati käsikäes käia, need kaks eesmärgi. milliseid äh, järeleandmisi tuleb teha, me teame, kuulsime siin, keegi ütles, et võitja võidab kõik, aga keegi jääb siis kaotama, kaotajaks, kõik need võimalused tuleb läbi arutada, võimalusi tuleb kaaluda muidugi, kui te mõtlete äh, erinevatele äh, sidusrühmadele ja pi-, programmidele, millel on rahastamispiirangud, siis võib-olla on vaja järele anda sidusrühmadele, on vaja ka äh, tasakaal leida liikmesriiki kulutuste vahel, nagu ma ütlesin, raamprogramm on, on tegelikult kümme protsenti ainult teadusele pühendatud rahast, üheksakümmend protsenti tuleb siiski liikmesriikide eelarvetest, kui te üksi selle teadusprogrammiga edasi lähete, siis te ilmselt kaugele ei jõua. ja lõpuks see on selline igavene ähm, vastuolu, mida toetada alusuuringuid või rakendusuuringuid. et see on igavene teema. kunagi ammu, kakskümmend aastat tagasi räägiti, äh, anti välja üks raamat, äh, kus räägiti nii-öelda pastööri kvadrandist ja öeldi, et vastuolu ei ole nende kahe vahel Ehm, ehm, kui ehm, midagi teil on vaja kasutada, siis te mõtlete midagi välja selleks ja see, selline teie soov midagi luua nii-öelda toidab teadusuuringuid, aga kui te tahate mingisuguseid pikaajalisi eesmärke saavutada, siis tuleb ka alusuuringuid toetada see on nüüd minu järeldus lihtsalt kokkuvõtteks see, teie programm ei ole eriti suur, aga kui te tahate, et see oleks edukas, siis on vaja eh, struk-, eh, turustruktuuri arvestades partnerlussuhteid luua, täiendavaid vahendeid leida eh, ja ja toetada, toetada eelkõige tuum, tuumana selles programmis alusuuringuid. suur aitäh! aitäh, härra Kellek! ja nüüd viimane paneelikülaline, professor Janusz Puinitski, palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees, lugupeetud hüdrokomisjoni liikmed, kõigepealt ma sooviksin ähm, käsitleda seda küsimust, mis siin arutelus küsiti, et kuhu on jäänud Euroopa kodanik kuhu on jäänud Euroopa kodanik selles teaduste investeeringute innovatsioonitsüklis, selles ärimudelis. siin ähm, mainiti paljusid väga olulisi teemasid, Euroopa Liidu jaoks olulisi teemasid, mis on seotud siis ka ähm, teaduse ähm, rahastamist, näiteks äh, IPC hinnang äh, toob välja oma tulemused, nii et tõesti teadusuuringuid on tehtud, teadlased on oma rolli täitnud, oma ülesandeid täitnud ja võib-olla nüüd on siis aeg poliitikutel tegutsema asuda. nii et küsimus oleks võib-olla, et kus on poliitikakujundajad selleks, et lähtuda teaduslikest nõuannetest ja tõenditest. nüüd, mis puudutab Euroopa Horisondi programmi ja selle konteksti, et kui ma nüüd tohin sõna võtta Ähm, aktiivse teadlasena, kellel on ka teatavaid kogemusi teaduspoliitikaga, siis äärmiselt oluline on lähtuda just, ähm, just kindlaks määrata missioonid ja partnerlused ja vaadata, mis peaks nende sisu olema kõigepealt, siis alles vaadata, mis, mis selle missiooni sisu on. ja äärmiselt oluline on kaasata kõik äh, sidusrühmade esindajad ja samuti koostöö on äärmiselt oluline protsessi äh, algfaasist äh, peale Äh, siis teaduskogukond, äh, kodanikuühiskond, liikmesriik, kõik peavad äh, siis oma rolli täitma ja see on äärmiselt oluline võimalikult kiiresti kindlaks määrata, et kuidas, ähm, kus ja, ja millal kõik saavad oma panuse anda ja, ja see on jätkuks nüüd mõningatele kommentaaridele, et need missioonid peavad lähtuma koostööprojektidest ja siin tipptase ei välista kuidagi kaasamist ja samuti tuleb ähm, tegeleda just kõige olulisemate, suuremate üleilmsete probleemidega ja selleks on Euroopas vaja alusuuringute kaaslamist täiel määral. teisalt partnerlused, eelkõige kui tegu on institutsioonide vahelise partnerlusega, siis see tuleks kaasata ainult sellisel juhul, kui neil on selge ähm, lisandväärtus Euroopa tasandil niisiis kõige olulisemad teemad ja äh, Neid ähm, tuleb siis arutada ähm, kõikehõlmavalt kõikidega, kes sellesse protsessi on kaasatud ja kõik, kes on panustanud sellesse protsessi ja nüüd, mis puudutab vahendeid, ähm, grandid, see peab jääma kõige olulisemaks vahendiks äh, teadusuuringute innovatsiooni rahastamiseks, äh, küll lisaks teistele vahenditele ja, ja see peaks olema siis kolmes sambas ära toodud, avatud teadus, üleilmsed väljakutsed, tööstuse konkurentsiolulisus ja avatud innovatsioon ja samuti alusuuringud on, peavad olema kajastatud kõikides sammastes ja mitte ainult ERC-s. nii et ähm, ka hea tead-, tugevad teadusuuringud peavad olema siin kajastatud. ja sammas kaks, äh, siin peaksid olema kaasatud ka hanked, tuginevad äh, kõikide koostöö äh, teadusuuringutele ja äh, siis tehnoloogia, tehnoloogilise valmiduse aste, et astmetega tuleks siin arvestada üks kuni kaheksani. ja äärmiselt oluline on menetlusi, neid hankemenetlusi, grantide saamise menetlusi mm, lihtsustada Euroopa Horisondi programmi menetlused peavad siin olema eeskujuks selle, selle kohta, kuidas erinevaid menetlusi on lihtsustatud selleks, et asjaga saaks kiiresti edasi liikuda, selleks et siis käsitleda neid kiireloomulisi teemasid, mis on olulised ühiskonna jaoks laiemalt. ja üks teema, millele sooviksin oma põhitähelepanu suunata, siin räägiti, kuidas seda teadus-arendustegevuse lõhet sulgeda Euroopas siis oluline on siin tipptaseme jagamine ja tipppädevuste jagamine ja siin on äärmiselt oluline just osalemine ja osalejate ringi laiendamine. ja kõige olulisem sõnum minu poolt oleks see, et tipptase juba on ka nendes laiema osalusringi riikides olemas nii et ähm, kolmeteistkümnes riigis juba on see olemas, aga me näeme, et et mitte kõik riigid ei ole avatud ähm, tipptaseme edendamisele, nii et siin tuleks äh, rõhuda kaasamisele. et kaasamine ei välista kuidagi tipptaset, vastupidi, me võime lähtuda olemasolevast ähm, äh, tipppädevusest ja, ja, ja jagada, levitada seda kogu süsteemi pidi nii et äh, praegused ähm, laiendamise, ähm, osalejate ringi laiendamise meetmed on head, aga kui osalejate ähm, ringi laiendatakse, siis see peaks olema horisontaalne äh, teema äh, programmis ja see peaks olema ainult üheks mehhanismiks, millega luuakse justkui nagu geto nendele riikidele, kus osalejate ring on äh, laienenud. see ei täida ka ühis, ühishüve eesmärke. nii et ühiseid eesmärke tuleks ähm, austada ja olulised on konkreetsed eesmärgid mis lähtuvad poliitilistest kokkulepetest selleks, et saavutada eesmärke, näiteks suurendada mm, osalemine praeguselt neljalt protsendilt kümnele protsendile, nii et see on selge eesmärk, mis hõlmab kogu äh, programmi äh, läbivalt ja see võimaldaks väga selged äh, mõõdikud paika panna, et kas kõik vastavad meetmed on võetud, nii et eesmärke tuleb täita ja ma nõustun sellega, et tõepoolest tuleb ka välja pakkuda stiimuleid äh, konsortsiumitele selleks, äh, et ähm, rohkem osalejaid kaasata. ja ma olen nõus nendega, kes ütlesid, et kriteeriumid, hindamiskriteeriumid peavad lähtuma ka äh, tipppädevustelt, aga siin tuleks arvestada ikkagi ka selle osalejate ringi laiendamisega, et need programmid, projektid laieneksid et oleks arvestatud ka kaasatusega, et rahastamise eraldamise puhul eelkõige rõhuda just nendele kriteeriumitele. ja mõningad projektid on juba tõestanud, et sellised stiimulid tegelikult edendavad ka äh, osalust. nii et me peame lähtuma oma kogemustest, vaatama, millised mehhanismid on toiminud ja edasi, mis puudutab osaliste ringi laienemist ja eh, tipppädevuste jagamist, siis eh, siin on oluline ka koostöö struktuurfondidega, siin on ka üks trikk, nimelt eh, tekib oht, et tekib selline paralleelne rahastamisskeem Euroopa Horisondi kõrvale. et meil tekib nagu horisont ähm,, mingi horisondi lisa. nii et selline areng oleks ohtlik ja siin juba räägiti sellest, et ähm, see üks projekt sööb teise ära, et tekib justkui selline projektidevaheline, programmidevaheline kannibalism, et seda me peaksime vältima. ja ja me peame äh, tegema selget vahet ka sellele, et struktuurifondid äh, on suunatud piirkondadele, programmid on suunatud riikidele ja see eristus tuleb ka säilitada ja meil on vaja häid stiimuleid selleks, et tugevdada koostööd ja, ja tipppädevuste jagamist. nii et need erinevad mehhanismid tuleb kaasata ja samuti selle osalejate ringi laienemine, sellega, seda tuleks ka edendada. ja kvaliteedimärgise mehhanism on samuti oluline, see toimib väga hästi vastavalt Euroopa Horisondi eeskirjadele ka ja nagu ma juba ütlesin, siis need ülekanded struktuurifondidest Euroopa Horisondi programmi on ohtlikud. et see on seotud siis ka kvaliteedimärgisega, nii et siin tuleb väga eh, põhjalikult, ettevaatlikult selliseid ülekandeid, rahastamisi arutada. ja tuleksin veel mõningate teemade juurde, mida vahepeal tõstatati, eh, näiteks rahastamine, teadlaste rahastamine nii et siin on väga suur äh, vahe äh, selle vahel, milline on äh, mõju vahel ja, ja, ja tegeliku tipptaseme saavutamise vahel. uus mehhanism peaks ähm, tugevdama ja ka neid institutsioone, kes tipptasemega tegelevad liikmesriikides, et nad ka maailma areenil oma konkurentsi äh, rolli täidaksid. et ei tekiks see, tuleks vähendada lõhet ka nende niinimetatud vanade tipptasemekeskuste vahel ja nende vahel, kes äh, nüüd üritavad saada uuteks tipptasemekeskusteks. suur tänu! ja jälle saavad sõna ainult raportöörid. kõigepealt äh, kolleeg Nika, kuulame ära teie kommentaarid teie uute ettekannete kohta. Äh, suur tänu. suur tänu meie ettekandjatele ma kuulsin, et siin rõhutati erinevaid kriteeriume, mis on seotud äh, ka tipptasemega. et siin ei ole mitte, e-, et tipptase versus ähm, osalejate ringi laienemine, vaid need mõlemaid tuleb üheskoos vaadata siin äh, ka öeldi juba varasemates aruteludes, et, et mis saab sellest, et noh, et meil ei ole piisavalt äh, raha. ma tean, et, et et äh, minu märkused olid seotud eelkõige selle väitega, et me justkui me peaksime abistama Hiinat. nii et jah, kaheksakümmend protsenti teadlastest, ähm, kes töötavad äh, meil ja kes ei ole, ähm, äh, kes on saanud grandi ja ei ole ähm, Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud tulevad, tulevad kaheksakümmend protsenti ulatuses Hiinas, aga mis saab siis, kui see grant läbi saab, mis nad siis teevad, siis äh, tegelikult no me tegelikult toetame ainult Hiina majandust. ja kõik küsivad, kus on Euroopa Liit ja mida, ja mida me teeme selle üleilmse konkurentsiga. nii et ma ütleksin väga selgelt, meil peavad olema selged eeskirjad, et kui on Euroopa Liidu rahaga, siis me peame ka väga tähelepanelikult vaatama, milliste kriteeriumide alusel, kuhu me seda eraldame. et kui näiteks äh, on äh, doktorigrantidega äh, ja, ja see teadlane töötab kuskil Euroopa ülikoolis, siis äh, ta peaks ikkagi ka mõnede, mõni aasta peale seda, kui grant läbi saab, äh, ikkagi jääma siia tööle, sellepärast et vastasel juhul raha on kulutatud, aga samas äh, ei ole panustatud ähm, Euroopa Liidu konkurentsi ähm, edendamisse. ja näiteks, mis puudutab nüüd seda teadusruumi laiendamist. see tähendab seda, et hindajad, otsustajad peavad meil olema kõikidest riikidest ja ma meenutaksin teile, et horisont, et mina tulen riigist, kus, kes on netpanustaja Horisont kakskümmend kakskümmend programmidesse ja me nägime, et mõningate projektide puhul, et eh, nii, et tegu on meie rahaga ja see tähendab, et eh, projekti juhtkonda me paneme ikkagi oma inimesed, meil on vaja kontrolli säilitada. nii et eh, ka hindajate komisjonide juhtkondades peavad olema ikkagi meie teadlased ja mm, sest, et tegu on meie vahenditega ja meie peame neid kontrollima ja siin ma ka äh, peatun, sellepärast tegu on avaliku uurim-, äh, kuulamisega ja ma ei sooviks detailidesse minna, nii et äh, täpsed kriteeriumid on olulised ja kõik peavad töötama nende selgete kriteeriumide alusel ka EIC puhul ma sooviksin komisjonilt teada, et milline on see kõige suurem äh, takistus EIC puhul, et seal on ähm, maksimaalne äh, tulemusmäär kakskümmend protsenti. kui me seda äh, edumäära ei suurenda, siis sellisel juhul äh, Kontrollikoda mm, äh, hakkab oma kriitikat avaldama, sellepärast ERC puhul on ikkagi vaja äh, ka seda edumäära suurendada ka sajani. meil toimus ka variraportorite kohtumine, oluline on ju see, et me ikkagi väga hea raporti välja töötaksime, mitte ainult Euroopa Liidu jaoks, vaid ka meie teadlaste jaoks. kui poliitikud on rahul, kui teadlased on rahul, siis on ka poliitikud rahul. ja mis puudutab nüüd Ühendkuningriiki, siis ärge üritage teda panna sinna assotsiatsioonide, assotsieerunud riikide alla või kuhugi mujale. selle raporti raames Ühendkuningriik on liikmesriik kuni aastani kaks tuhat üheksateist märtsini ka jah. aitäh! tõstatasite väga olulise teema, sest ehm, mitte ainult teadlased, vaid ka ehm, haritud inimesed, kes on ülikooli lõpetanud, ehm, liiguvad vabalt. meie harime neid näiteks Tšehhi Vabariigis, sakslased, austerlased, aga saavad kasu meie, meie arstidest. näiteks minu koduriigist väga paljud lahkuvad nii et see ei puuduta mitte ainult teadlasi, vaid see puudutab ka kõiki inimesi, kes on ülikoolihariduse saanud, see on siis seotud ajude äravooluga. ja annaksin nüüd sõna kolleeg Kabesson-Ruisile. tema on variraportöör sotsiaaldemokraatide poolt. palun, sõna teile. Bueno, pues si me da la palabra de nuevo aprovecho para un tema. Suur tänu ma tuleksin veel paari teema juurde, mis on minu jaoks ka väga tähtsad. kõigepealt, mis puudutab soolist äh, võrdsust. ma arvan, et ähm, see on väga tähtis teema, Horisont kakskümmend kakskümmend raames ka võeti mõningad soovitused, need ei olnud küll siduvat laadi, aga sellegipoolest ja selle tulemuseks oli see, et kaasati ka palju rohkem naisi äh, tegevustesse, aga sellest ei piisa. ja ma arvan, et äh, oluline on see, et ka Euroopa Horisondi programmis me seda ka selgelt kajastaksime. et mitte ainult naiste osalus, vaid ka ähm, nende kaasamine erinevatesse uuringutesse on tähtis, sellepärast me peame ju ka nende erinevate projektide ähm, tulemusi hindama, kuidas see mõjutab meie ühiskonda, kuidas see ähm, mehi, naisi eraldi ehm, mõjutab, ma juba eelmine kord ka ütlesin, et teaduse tulemuseks ei tohi olla eba, sooline ebavõrdsus ja seetõttu tuleb ka soolisi aspekte hinnata, kui me neid programme hindame. nimelt sellise programmi eesmärgiks ei tohi olla sooline ebavõrdsus. siin ka öeldi juba, et majanduskriisi ehm, ajal ehm, riigid investeerisid vähem teadusuuringutesse innovatsiooni, vahendid vähenesid ja nüüd on tekkinud selged lüngad. ja see tähendab, et me peame nüüd leidma sellised mehhanismid, et liikmesriigid saaksid Euroopa Horisondi programmi täiendada, sellepärast et me ei tohi ometigi liikmesriikide poolseid investeeringuid asendada Euroopa rahadega. näiteks investeeringud teadusuuringutesse, innovatsiooni nii, et siinkohal tuleks arvestada ka äh, vastava puudujäägiga äh, või eelarve probleemidega liikmesriikides, et äh, siin baasil mingisuguseid stiimuleid luua. ja edasi, teadusuuringud peaksid olema ka tõhusamad. tuleb sünergiate osas leida ka näiteid, kuidas on sünergiaid loodud erinevate programmide, projektide vahel ja fondide vahel. kui me seda ei tee, siis äh, on tulemuseks see, mis praeguse äh, programmi puhul nimelt, et sünergiat ei kasutata piisaval määral ära. siin tuleb ähm, ka äh, toetada selliseid projekte, mis sellistest sünergiatest kasu saaksid. suur tänu ja, ja nüüd kolleeg Fiering. suur tänu, esimees mul on mõningad märkused. täna ei ole veel räägitud väga, ühest väga olulisest asjast, nimelt ajafaktorist. me peame tagama selle, et me jõuaksime siin parlamendis, komisjonis ja nõukogus otsuseni, aga me peame tagama selle, et ei tekiks mingeid lünkasid et me ei satuks silmitsi sellise ajahetkega, kus ei ole võimalik midagi rahastada, sellepärast et vastased, vastavaid otsuseid ei ole langetatud, nii et mina toetaksin ikkagi seda, et me võimalikult kiiresti saaksime selle teemaga lõpuni jõuda, et, et need, et teadlased ei jääks mingil hetkel ilma rahastuseta ja et sellisel juhul see ka negatiivselt mõjutaks meie konkurentsivõimet maailma areenil nüüd äh, siin räägiti juba sellest, et kodanikud tuleb ka kaasata, aga ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et need seitsesada viiskümmend üks parlamendiliiget on ju kodanike poolt valitud, nii et meie esindame oma kodanikke. ja ma olin varem ka äh, äh, föderaaltasandi parlamendis, aga siin on meie roll täpselt sama. nii, edasi Horisont kakskümmend kakskümmend on oma rolli täitnud eh, nii teadlaste jaoks, aga nad, eh, see, selle programmiga loodi ka töökohti ja see üks euro, mis investeeriti eh, Horisont kahe, kaks tuhat kahekümnesse, selle majanduslik ehm, tulemus oli üksteist eurot ja see on ju ka kodanike jaoks oluline. jah ja samas käsitleti ka paljusid teemasid, näiteks nagu tervishoid, tervishoid on samuti otseselt seotud kodanike huvidega. ja kus, ähm, kus saaks asja parandada kodanike jaoks, on just kommunikatsioon, sellepärast et ähm, kommunikatsioon peab aset leidma võimalikult lihtsalt ja selgelt, nii et kodanikud saaksid aru, milles asi on et, et see, kui hakatakse veel rohkem igasuguseid tulemusstatistikaid, raamatuid äh, trükkima, sellest, see kodanikku ei huvita. kodanik ikkagi sooviks selgelt ja lihtsalt ähm, ülevaadet saada sellest, mis toimub. ja kodanik soovib seda saada nii Äh, parlamendilt, nõukogult kui ka komisjonilt, aga ka teadlastelt, nimelt et kodanikud teaksid, äh, saaksid teada, mida teadlased teevad, mis on nende uuringute eesmärk, sellisel juhul saab, saavad kodanikud ähm, põhjalikult piisavalt infot meie tegevuse kohta, aitäh! suur tänu, suur tänu nende märkuste eest! ja nüüd on sõna minul. ma jätkaksin et kuidas siis ühelt poolt ähm, teaduses avatust tagada ja teisalt, kuidas investeerida ähm, hästi, nii et saavutada seda lisandväärtust äh, eurooplastele Euroopa tasandil, eurooplastele, mitte teistele proua Katainen, palun. Second round teine voor, te ei soovi sõna. kas keegi teine soovib küsimusi esitada? aitäh, kui keegi küsimusi esitada ei soovi, siis sellisel juhul nüüd äh, saavad meie külalised äh, sõna ja mm, alustame sealt äh, lõpust ja härra Vandenberg on siis viimane. niisiis, palun. Thank you, I would like to take on the suur tänu äh tegeleksin nüüd äh, koostoime ja struktuurifondide ja ka laiendamise küsimusega. üks äh, probleem mõnede algatustega on see, et need keskendusid äh, tipptaseme pädevustele, jättes samas muud aspektid kõrvale, näiteks programmist toetas äh, teadlaste mm, äh, liikuvust, äh, oli ette nähtud ainult viieks aastaks ja sellele mingit jätkuprogrammi ette nähtud ei olnud. ja tipptaseme teadlased, kes selle programmi raames avatud konkursside käigus institutsioonidesse määrati, jätkuvalt ähm, kannatavad selle all üks äh, koostoimenäide oleks äh, see, et me saaksime kasutada muid fonde, näiteks struktuurifonde, selleks, et äh, teatud edukate projekt, teatud edukaid projekte jätkata, mida on alguses toetatud grantidest, selle asemel, et panna nad võistlema omavahel, sest siis tekib oht, et projekt võib katkeda, sest see ei saa enam toetust struktuurifondidest, aitäh! suur tänu! teen väga lühidalt, puudutan tipptaseme pädevusi, sest äh, seda on kõikides aruteludes puudutatud. Äh, praegu soovime äh, laiendada tipptaseme mõistet, sest praegu mõistetakse selle all seda, et võtame, otsime välja kõige paremad projektid, mis meie, meie programmi puudutavad seega otsitakse individuaalsete tipptaseme spetsialistide tasemel, meil on aga vaja äh, laiendada tipptaseme mõistet kollektiivsele tasandile, peame hakkama mm, vaatama hoopis äh, uurimiskogumeid, äh, see ei tähenda, et mingit üksikute tipptaseme uurimisprojektide kogumit. meil on palju näiteks olukordi äh, kus paljud teadlased uurivad sama asja. sellel võib olla erinevaid põhjuseid, sest äh, nii on võimalik saada avaldatud välja, teadusväljaannetes näiteks, seega palju olulisi küsimusi jäetakse kõrvele, kõrvale ka teadlaste kogukonnas. meil äh, on liiga vähe mitmekesiseid küsimusi äh,, Äh, meil on liiga vähe erinevaid äh, lähenemisi, sest äh, teadlasi hindavad nende mm, kolleegid. meil on vaja ka suuremat mitmekesisust näiteks soolisest seisukohast, geograafilisest seisukohast. me peame seega laiendama tipptaseme mõistet ja see eeldab loomulikult ka erinevaid uusi instrumente, millega seda kõike hinnata, aitäh! suur tänu. I want, I want to uh, touch upon a couple of issues, questions that suur tänu, soovin uh, puudutada teatud küsimusi, mida siin tõstatati, kõigepealt tipptaseme uh, pädevus, see on kõige südames. seda nõutakse ka rakendusuuringute puhul, uh, samamoodi nagu alusuuringute puhul, see on um, põhimõte, millel baseerub äh, kõik muu, mida me teeme. me oma aruteludes jõuame pidevalt tagasi äh, alusuuringute, äh, rakendusuuringute juurde, me peame mõistma, et see kõik on osa samast ühtsest väärtusahelast see on kõik osa väärtusahelast, seega meil peab olema, peavad olema kõik need lülid olemas. me oleme aastaid rääkinud innovatsioonilõhest, mis meil Euroopas eksisteerib ja ainuke lahendus äh, sellele on, mida näitab ka iga edukas innovatsioonisüsteem, on see, et mida rohkem erinevad osapooled koostööd teevad, seda suurem on ka edu. ja just selle me peame saavutama seega praktikas sooviksin näha, et äh, meil oleks äh, ühised, äh, et meil oleks ühine uuringute, innovatsiooni ja rakendusuuringute väärtusahel, mis kaasatakse tulevasse mitmeaastasesse finantsraamistikku, et see seostataks ka põllumajandusega, struktuurifondidega või, või muude vahenditega. oli ka küsimusi eelarve teemal praegu peab meil, praegu peame me tooma kaasa, tooma ühte kohta kokku Euroopa Horisondi algatused, liikmesriikide algatused, struktuurifondid, tööstusalgatused. ja paljude aastate jooksul erinevate raamprogrammide raames oleme me rääkinud sellest, et see kõik kokku tuua ühte suurde pro-, raamprogrammi, me ei ole seda seni veel suutnud äh, tõhusal äh, ja pragmaatilisel viisil teha, see on aga väga oluline küsimus. samuti ka aja küsimus, kiirus, äh, mult paluti näiteid, me peame ähm, koostama tehisintellekti täpse rakenduskava, see on ka üks komisjoni ettepanekutest, ja samuti peame ka äh, ärilt ärile B2B lahendustele tähelepanu pöörama, pöörama, nüüd ka äh, kliimamuutused, meil on väga palju uuringuid läbi viidud äh, kliimamuutuste teemal, me peame nüüd neid teadmisi ka praktikas kasutama, meil on palju erinevaid partnerlusi seoses äh, äh, energiatõhususega, mis, millel on positiivne mõju kliimamuutustele. meil on vaja neid te-, uusi teadmisi rakendada ja viimasena nüüd, mis puudutab Hiinat, ma olen varemgi seda maininud, Hiina tegutseb väga strateegiliselt, väga äh, fokusseeritult ja kui meil ei ole tõelist vastastikust selles suhtes, ei tohi me olla liiga naiivsed, me peame tagama, et äh, Euroopas arendame oma tugevusi. suur tänu! aitäh ja nüüd on sõna härra Palnovskil. suur tänu, alustuseks sooviksin kommenteerida äh, härra Eeleri kommentaare. ma rõhutaksin ka seda, et äh, ülikoolid on äh, ühtselt koos kõnelenud juba ka enne komisjoni ettepaneku avalikustamist ja on teinud ka ühise ähm, avalduse parlamendile tegime seda enne äh, suvist puhkust ja me esindame palju erinevaid valdkondi, seega oleme siin ühiselt kõnelenud oma ja nii oma valitsustega kui ka parlamendiga ja jätkame seda ka edaspidi, sest on äärmiselt oluline, et me kõik koos, parlament, komisjon, äh, ka nõukogu, äh, annaksid Euroopa võimaldaksid äh, teadusel võtta Euroopas selle koha, mis ta, see väärib. Äh, meid ei ole varem küll kannibalismis süüdistatud, nii et äh, see on nüüd midagi uut, mina aga ütleks, et mina aga soovisin midagi hoopis vastupidist. ma rääkisin sellest, et meil oleks kogu programmi raames strateegilised eesmärgid. praegu ma ei, ma ei näe, miks äh, seda ei võiks olla Euroopa Horisondi programmis, see ei maksa põhimõtteliselt mitte midagi, see on osa meie soovidest selle programmi osas. Ähm, ja loomulikult Euroopa Parlamendil on äh, eelarvete osas äh, võimalik valikuid teha, me soovime, et eelarve oleks suurem ja me äh, hindame väga seda, et parlament on pingutanud selle nimel, et meil oleks suurem eelarve, me ei võta seda iseenesestmõistetavalt. loomulikult tuleb teha äh, valikuid ja ma leian, et äh, on võimalik eelarve erinevaid osi kohandada. võtmeküsimuseks on aga see, et äh, sotsiaal- ja humanitaarteadused integreeritaks kogu programmi raames mõtestatult. küsimus on selles, kuidas me seda teha saame. ja selle küsimuse ma siin parlamendi ees esitasingi. ja nüüd ka küsimus, mis esitati seoses rahvusvahelise äh, kliimamuutuste paneeli raportiga. Äh, IPCC äh, väljendas teadlaste suurt muret seoses kliimamuutustega selleks, et sellega toime tulla, peame me suurendama investeeringuid äh, teadusesse, peame tegema koostööd äh, teadlastega, juhtivate kliimateadlastega näiteks Berni ülikoolist, äh, kes juhtisid palju erinevaid projekte, mis, mida on rahastatud komisjoni poolt juba raamprogrammi algusaastatest alates. seega need programmid on see programm on ähm, kliimaalaseid uuringuid rahastanud äh, väga pikka aega ja see on väga oluline asi, mida tähele panna. ja IPCC ähm, raport ähm, tõi esile ka selle, et aina suurem lõhe on äh, selle vahel, mis toimub praktilises poliitikas ja IPCC seisukohtades. see toob mind tagasi väärtuste juurde. meie äh, soovime toetada neid muutusi, mis ühiskonnas ja majanduses toimuma hakkavad, kuid kui me kodanikke sellesse ei kaasa, siis ma kardan, et kodanikud ei mõista, kuidas maailm nende ümber aina kiiremini muutub ja seda, et me pea- ja me peame kõik oma teadmised nende probleemide lahendamiseks rakendama räägitud on palju ka koostoimetest ja ma sooviksin äh, lihtsalt meenutada, et, et äh, see EFI eesmärk on vähendada Euroopa kolmeteistkümne ja viieteistkümne ähm, liikmesriigi piirkondade vahelisi lõhesid. Nende piirkondade vahel on küll äh, loomulikult pingeid, kuid meil on siin suur potentsiaal leida viis, kuidas neid äh, probleeme lahendada. me peame siin kasutama ka struktuurifondide ja regionaalarengu fondide lahendusi, mis saavad toetada äh, Äh, horisondi programmi eesmärke. ja lõpuks ma mainiksin, et äh, et äh, alusuuringud peavad olema Euroopa tuleviku keskmes ja ma arvan, et see väljendab väga selgelt seda, et, et meil on vaja õiget tasakaalu alusteadmiste rakend-, alusteaduste ja rakendusteaduste vahel. nagu volinik ütles, siis me ei tea, mis ta elu järgmisena meile toob, seetõttu meil on vaja, et Horisont Euroopa, Euroopa Horisondi programm juhinduks ehm, teadusest me peame keskenduma nendele äh, valdkondadele, millel, mis vajavad äh, suuremat toetust äh, praeguses olukorras. suur tänu, nüüd palun komisjoni esindajal poliitika arengu ja koordineerimise valdkonna juhil Mm, härra Vannebergel oma lõpukommentaarid esitada. suur tänu, väga ebatavaline on, et komisjon saab äh, siin äh, institutsioonis viimase sõna, seega äh, suur tänu selle võimaluse eest. meil on olnud väga huvitav arutelu, olen palju uut teada saanud, näiteks selle, et Horisont on suur, väike programm, see on suur, see tundub suur rahastuse poolest, eelarve poolest, kuid see on tegelikult ka väike programm ja, ja see on täna siin väga hästi välja tulnud. paljudel on väga palju erinevaid ootusi sellele, mida see programm teha suudab, loomulikult ei ole meil võimalik kõiki maailma probleeme sellega lahendada, ükskõik kui suur või väike see programm on meie prioriteedid äh, Euroopa Horisondi programmi ettepaneku puhul olid äh, selle programmi mõju äh, maksimeerimine majandusele, ühiskonnale ja sotsiaalvaldkonnas. me sooviksime, et nendel investeeringutel, mida me selle programmi raames teeme, oleksid võimalikult suured mõjud. seega kõigepealt pidime me küsima, milliseid mõjusid me soovime saavutada, millised edasiminekud võiksid siin ühiskonnal ja majanduslikult olla ja küsimus ei olnud seega selles, kes äh, kõige rohkem raha saavad, millised äh, valdkonnad kõige rohkem raha saavad, kas see on rohkem äh, VKE-dele, suurtele ettevõtetele, sellele või teisele, kolmandale või neljandale siin või seal Euroopas. me soovime pigem ähm, aina enam võtta eeskuju hiinlastest ja suhtuda sellesse strateegiliselt me ei taha, et tegemist oleks lihtsalt äh, strateegiaprogrammiga ja siis me hüüame välja, et tulge kõik ja võtke raha. me soovime pigem li-, äh, mm, määratleda, mida me saavutada soovime, selleks, et meil oleks rahastusprogrammi asemel investeerimisprogramm, et me saaksime tõesti näidata, kuidas me saame ähm, mõjutada ühiskonda äh, ja majandust loomulikult äh, mõju kodanikele on laialdasem kui see, mida kodanikud ise igast projektist püüaksid võtta. prioriteetide valimine tähendab seda, et me üritame reaalsuses saavutada kestliku arengu eesmärke, see on meie tõeline äh, eesmärk ja prioriteet, see tagab, et Ehm, Euroopa on konkurentsivõimeline ja panustab ka maailma ehm, kestlikku arengusse. seetõttu on meil vaja süsteemset lähenemist, seetõttu me ei mõtle ehm, valdkonnapõhiselt, teadusalade põhiselt, see võib olla vastukarva mõnedele tööstussektoritele või teaduskogukondadele Ehm, me soovime muuta paremaks seda, mida me praegu juba Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames teeme, kaasata kodanikuühiskonda, sidusrühmi, et eh, eh, ja selle raames eh, just oleme loonud me ka missioonide kontseptsiooni, et et sidusrühmad koostöös kodanikega saaksid äh, kujundada missioone, mille raames kasutada äh, rakendusuuringuid ja uusi teadmisi. Äh, me soovime ka soodustada kodanike osalust teadustöös ja uuringutes. viimastel kuudel oleme näinud sellest suurepärast näidet Flandrias, Belgias, kus kakskümmend tuhat perekonda osalesid äh, teaduslikus äh, programmis, mida korraldas Antwerpi äh, ülikool. uuriti õhukvaliteeti, inimesed edastasid andmeid ülikoolile, mis analüüsis neid andmeid ja seejärel edastas tulemused meediale. see oli ühiskonnale väga kasulik ja suurepärane suurepärane kommunikatsioonikogemus erinevate ühiskonnaosade vahel. seega meil on vaja ähm, tegutseda kõikidel innovatsiooni äh, frontidel ja me soovime äh, investeerida äh, just keskkonda muutuvatele innova-, muutuvatesse innovaatilistesse projektidesse et me suudaksime täita inimeste ootusi, eriti nüüd äh, avaldatud IPCC mm, raporti valguses. kliimameetmeid ei saa leevendada ühe projekti raames, seda tuleb teha paljude projektide abil. ja seetõttu peame me, ei tohi me vaadata iga tehnoloogiat eraldi vaid kõike tervikuna koos ja siinkohal olen väga ähm, kolleeg härra Litškaga nõus, me ei muuda tulevikku mitte tehnoloogiast rääkides, vaid tehnoloogiasse investeerides. nii saame tagada, et teised järgivad siin ka meie eeskuju. ma arvan, et et äh, oleks vähe sellest, kui et oleks vale öelda, et ähm, komisjon ei pea oluliseks teadustöösse, teadustöösse investeerimist. üldiselt äh, sooviksime me, et äh, alusuuringute ja rakendusuuringute vahel ei tekiks mingisugust võistlust. horisont Äh, kaks tuhat kakskümmend programmis ähm, oleme me selle probleemi juba, selle küsimuse juba kõrvaldanud. me soovime pigem, äh, pigem välja selgitada, kes tegevuskava määrab, kas teadlased, ühiskond või äh, tööstus. meile on vaja nii alusuuringuid kui ka rakendusuuringuid. mitte ainult ühte. ma teen veel mõne märkuse ja siis lõpetan Äh, tipptaseme pädevuste jagamine ja osaluse laiendamine on loomulikult ka meie jaoks väga oluline, see on väljakutse, see on ka ähm, äärmiselt vajalik ja just seetõttu panime ette suurendada äh, osaluse laiendamist äh, programmis äh, Euroopa Horisont, me soovime programme rohkem avada, et me saaksime äh, seista vastu ühiskondlikele väljakutsetele, me soovime ähm, äh, kvaliteetimärgisega töötada, me soovime suurendada koostoimet teiste programmidega, me soovime ka aruka spetsialiseerumise strateegiatega siin ühendust luua ja loomulikult on meil mm, on meil konsensus selle teemal, et tipptaseme pädevus tuleb säilitada selle programmi raames ja tipptaseme pädevused muide ei ole iseenesestmõistetavad. tipptaseme pädevus on midagi, mille selle programmi raames peab iga teadlane ära teenima iga uue ettepanekuga. ja ma pean mainima, et oleme äh, üsna palju taotlusi ka tagasi lükanud meie tavapärase hindamissüsteemi käigus ja me oleme selle üle uhked. meil ei ole mingit probleemi selle tunnistamisega. üldiselt on selge, et me peame tagama, et äh, olemasolevad võrgustikud äh, avaneks ja me peame leidma lahenduse sellele, kuidas teha seda nii, et äh, tipptaseme pädevused jääksid samale tasandile kuidas äh, tagada, et teadlased ja innovaatorid jääksid sinna, kus nad on, me peame tagama, et tingimused äh, oleksid äh, kõikjal Euroopas head, et uu-, teadlased sooviksid töötada seal, kus nad on. me peame investeerima ja tagama, et investeerijad saavad ka oma investeeringutelt tulu ja nii saame me luua kõigi jaoks eduka Euroopa. ma jõuan nüüd oma viimase märkuse juurde ja tänan, et mul on võim-, antud võimalus äh, nii pikalt kõneleda. meil oli siin küsimus selle kohta, mida tähendab see, et teha Euroopa Liit maailmas juhtijaks. Äh, ma ütleksin, et selleks on kiirus, äh, skaala ja ulatus kiirus tähendab, et meil on vaja kiiresti jõuda kokkuleppele, me ei saa enam lubada seda, et äh, meil oleks äh, mingisugune lõhe ühelt programmilt teisele üleminekuks. skaala tähendab eelarvet. isegi sada või sada kakskümmend miljardit eurot on äh, summa, millest allapoole me ei saa kuid-, me ei tohi langeda. ja ulatus, meil on vaja teadusuuringuid, meil on vaja innovatsiooni, mis peab hõlmama kõiki sektoreid, kõiki majandust, ühiskonda, kõik peavad panustama selle programmi edusse ja suur tänu mind kuulamast! suur aitäh! meie raportöör härra Eiler tahaks nüüd kokkuvõtte, kokkuvõtvad märkused teha. ega ma ei, ei taha siin pikalt rääkida, ma näen juba, kolleegide väsinud silmi. The reason why I couldn't be here for the last half hour is that we had been formally nii, äh, ma olen siin mitteametlikest allikast kuulnud, et äh, sel aastal nõukogu konkreetse programmi osas äh, Äh, osalisele kokkuleppele ei jõua, see tähendab seda, et me ei saa ka läbirääkimisi alustada, järgmine parlamendi koos, äh, koosseis peab seda tegema ja siis ei, äh, seda ei tehta ka järgmise aasta juunis veel, me peame ära ootama kõigepealt ka uue komisjoni ametiastumise ja praktiliselt tähendab see seda, et läbirääkimised algavad alles kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpus. mis iganes te ka ei räägiks või kirja ei paneks, milliseid Äh, soovunelmaid meil ka poleks ja häid kavatsusi, kas me tahame laiandada midagi või, või, või ei taha, äh, tahame rahvusvahelist teadust või mitte. selge on see, et maailm muutub kogu aeg ja konkurents on tihe inimesed enam ei piirdu oma tegevuses oma elukohaga, isegi mitte enam selle kontinendiga, kus nad elavad, Äh, ja ma kardan, et me lihtsalt jääme kon-, sellises konkurentsis kaotajaks. ja ma ei tea, küsimus on ju ka õiguslikus aluses, mida on muudetud, parlamendi ühine ambitsioon on saada nii palju raha kui võimalik. esimene küsimus mis peaks usutav olema, on see, et me tahame korralikku eelarvet. peale Brexitit hinnatakse meie projekte või meie Euroopa projekti hoopis teistmoodi ja eh, tegelikult ükski institutsioon ei ole Brexiti otsust ja meie otsust e, siin vaidlustanud, aga lükkame muudkui edasi kahe tuhande kahekümnenda, kahekümne, kahe tuhande kahekümne teise, kolmanda aastani, et tegelikult Brexiti järgne olukord ilmselt saab olema katastroofiline ja mitte ainult teadusuuringutes ja see on see argument, mis, mis peaks vett pidama mittedemokraatlikes organisatsioonides või, või keskkonnas on otsuse tegemine palju te tõhusam. kodanikele pakutakse välja kindlad väljavaated ja ainus asi, millest loovutakse, on lihtsalt demokraatlikud ambitsioonid, aga tõesti, sellised süsteemid on palju kiiremad ja tõhusamad ja nüüd meie oma otsustusprotsessiga tegelikult jääme maha kõigest. küsimus ei ole üldse enam eelarves või teadusuuringutes, selge on see, et teadust tuleb paremini rahastada, aga küsimus on, millise äh, mi-, mi-, mi-, mida me kaotame niisuguse tülgastava venitamise ja, ja bürokraatia tõttu. OECD on näidanud tõesti otse äh, millised meie võimalused kui demokraatlikul süsteemil on. ei ole nii, et me peame siin muudkui aru andma, käime koos, ei, kõik me peame tööd tegema, tegema tööd üheskoos, kui me nüüd äh, kuidagi siin oma mikrolobitööga tegelema ja vaatame, kes siis kaotab ja kes siis võidab, siis tegelikult jääme kõik kaotajaks. ja veel negatiivse poole pealt. Euroopa peab eh, teadustöö rahastamist suurendama. praegusel ajastul on tõesti eh, tehnokraatia domineeriv, me ei taha ainult arvudes muudatusi näha, me tahame, et kodanike jaoks midagi tänu sellele muutub see, kuidas poliitikat tehakse, lihtsalt Euroopas erineb muu maailma poliitikast või poliitilistest muudatustest. suur aitäh! ma arvan, et kõik raportöörid on nüüd oma seisukohad äh, ära seletanud. härra Vandenbergile aitäh, professor Bunitski aitäh äh, Varssavi Mikrobioloogia Institutsioonist Dominik Kelek, äh, teaduspoliitika juht OECD-s, proua Sabine Heritška, Exceli juht äh, ühisettevõttest ja Jan Palmovski, Euroopa teadusmahukate ülikoolide äh, gildi esindaja nüüd see oli meie, meie arutelu siis täna, nagu te näete, aeg sai otsa, teema aga on väga keeruline ja mahukas ja ma usun, et järgmine parlamendikoosseis käsitleb seda temaatikat paremini kui meie. ja nüüd homme toimub kell üheksa koordinaatorite koosolek ja kell kümme 10 alustame hääletamisega. kohtumiseni homme!